okei okay,, colleagues, can I? kallid kolleegid. paluksin teil istet võtta mm, enne kui läheme kell viisteist kolmkümmend ähm, kuulamise juurde, tuleb läbi võtta härra Barnio raport ähm, mootorsõidukite mürataseme osas otsin raportööri härra Barnio on kohal, nii et äh, sõna on teil, palun. härra esimees, äh, kallid kolleegid, eelmise aasta detsembris edastas äh, komisjon määruse eelnõu mootorsõiduki mürataseme kohta. see puudutab sõiduautosid, sõidukeid, raskeveokeid ja busse. müratase Äh, on neljaratalistel sõidukitel äh, reguleeritud äh, mitme direktiiviga, kaksteist direktiivi. selle tekstiga üritab ühtlustada Euroopa Komisjon õiguslikku raamistikku selleks, et taotleda järgmised eelmised eesmärgid, sellepär-, esiteks õigusliku raamistiku lihtsustamine, see direktiiv ja kaksteist seotud direktiivi asendatakse äh, ühe äh, dokumendiga, milles tuuakse välja kõige põhilisemad elemendid, teiseks äh, uute elementide sissetoomine äh, Euroopa ühenduses ja ÜRO-s on üsna, UNECE-s on üsna mitu ähm, uut reeglistiku vastu võetud, näiteks kahe detsibelli detsibelli võrra vähendada mürataset ja nii edasi ja nii edasi. ja on komisjon läbi viinud ka mõjuhinnangu selle direktiivi muutuse osas. nüüd piirmäärakud, komisjon on ette näinud järk-järgulise piirmäärade sissetoomise äh, Äh, viis aastat pärast ähm, äh, direktiivi jõustumist peaks olema saavutatud nelja detsibilli võrra kokkuhoid, äh, siis tuleb edasi järgmine faas aastaks kaks tuhat seitseteist ja nii edasi. müratase ei tohi enam ületada siis seitsekümmend kaheksat detsibilli viie aasta jooksul peaks siis vähendama ühe detsibilli võrra mürataset, veokite puhul on tähtajad natukene pikemad. neljas eesmärk on luua elektriautode ja hübriidautode puhul miinimummüra tasandid, tasandid tagades selle, et ainult äh, need sõidukid, äh, kes hoiavad kinni müra tasest, äh, tasemest, saaksid vastavasisulise sertifikaadi ja öö, komisjoni ettepanekus ähm, on täpselt ära kirjeldatud ka vabatahtlikud meetmed ja kohustuslikud meetmed. Euroopa Parlamendi komisjon tahab toetada ennekõike realistlikke ja äh, realiseeritavaid eesmärke. me oleme esitanud oma muudatusettepanekud sellesse määruse elu, eelnõusse, keskendume järgmistele ähm, äh, aspektidele, me tahame, et direktiivi lisataks ka kaherattalised ja kolmerattalised sõidukid, ei ole ühtegi seadusandlust äh, praegu kahe- või kolmerattaliste sõidukite kohta nende müra taseme osas ja me teeme ettepaneku võtta vastu siis komisjoni tasemel ka referentstekst selles osas kus oleks äh, äh, kahe- ja kolmerattaliste müratase ka ära reguleeritud. teine muudatusettepanek on uute väärtmääruste äh, sissetoomine, need uued ja nende kalender, need on uued tähtajad, mina toetaksin, et seitsme aasta jooksul pärast direktiivi jõustumist kahe detsibilli võrra mürataset vähendatakse. aastaks kaks tuhat neliteist järgnevad tasemed ja aastast kaks tuhat üheksateist siis järgmised tasemed raskeveokite puhul tahaksin jääda komisjoni ettepaneku juurde. kolmas muudatusettepanek puudutab miinimumürataset elektri- ja hübriidautodele. lisaks need elektriautod satuvad tegelikult linnaliikluses üsna tihti õnnetuse ohvriks just sellepärast, et nad on väga vai-, vai-, vaiksed ja keegi ei kuule, et nad tulevad ja näiteks äh, vaegnägijatega on juhtunud väga palju õnnetusi just tänu sellepärast, et keegi ei kuule nende autode lähenemist ja me tahame siis selle mürataseme teha kohustuslikuks, mitte vabatahtlikuks, nii nagu komisjon on ette näinud oma esialgses ettepanekus. Äh, transpordikomisjoni muudatusettepanekutele lisaks äh, kaalun ma lisamuudatusettepanekute lisamist, võtaksid arvesse ka teised elemendid, mis võivad otseselt mõjutada selliste äh, autode mürataset, näiteks nagu pinna, teekate ja nii edasi. teiseks Äh, tahan ma tagada selle, et kogu see süsteem oleks nii võimalikult läbipaistev kui võimalik auto ostu hetkel äh, Ähm, auto ostjale ja tahaksime ka äh, karmimad reeglid panna paika mürataseme kõrgmomentide äh, jaoks. ja nagu ma teile ütlesin, kallid kolleegid, on teil nüüd viieteistkümnenda mai keskpäevani aega esitada muudatusettepanekuid minu teksti. Need vaadatakse transpordikomisjonis üle kaheksateistkümnendal juunil ja hääletame selle teksti osas teoreetiliselt äh, kas üle, sellel järgneval päeval, üheksateistkümnendal juunil, nii palju tahtsin ma siis kiiresti öelda selle kohta, mis on kirjas minu tekstis. suur tänu, variraportööridel on nüüd sõna, kuid kolleegid, ärge unustage, et kuulamine peab hakkama õigeaegselt kell viisteist kolmkümmend. aga kõigepealt Rahvapartei nimel härra Koosa. köszönöm a szót. Először is gratulálok a jelentéstevőnek suur tänu, härra esimees, ma tahaksin alustada sellest, et äh, avaldan tänu raportöörile äh, ära tehtud suurepärase töö eest, isegi selle teksti esialgne versioon äh, on ära teeninud minu toetuse, ma toetan tema muudatusettepanekuid, me ei ole sellest asjast veel omavahel rääkinud, kuid ma olen täiesti veendunud, et jõuame kokkuleppele. asi on väga oluline, nimelt oluline on see sellepärast, et äh, eesmärgiks äh, selle määruse puhul on senise seadusandluse lihtsustamine ning samas äh, tugevama kaitse tagamine mürareostuse eest ma olen rääkinud üsna paljude mm, äh, huvipooltega äh, ja ka tööstuse esindajatega ning äh, olen teinud mõned omapoolsed järeldused pärast neid kohtumisi ja jagaksin siis nüüd neid järeldusi teiega. kõigepealt on väga oluline see, et sisse tuuakse võrgustikusüsteem, mis oleks kiire ja tõhus äh, ning kindlasti tuleb keskenduda mõningatele aspektidele, mida seni ei ole veel selgitatud. kõigepealt rehvi kvaliteet, seda sellepärast, et äh, rehvid, äh, rehvidest sõltub ka üsna palju, kui palju müra tekitab auto ja rehvi koostis, seega siis mõjutab seda otseselt. väga oluline on vaadata ka seda, millised on juba praegu kehtinud kas on juba mingisugune vahe nende autodega, mida toodetakse täna ja vanemate autodega. minu meelest mõõtmised peaksid ka olema täpsemad, kui mürataset mõõdetakse. ja kui me räägime piirmääradest, tuleb, siis tuleb tagada see, et need piirmäärad on vastu võetud puudutavad kõikidele. siin on kaks äh, probleemset kohta, üks puudutab hübriidautosid, komisjoni ettepanek, mille eesmärgiks on äh, miinimummüra taseme paikapanemine, äh, on minu meelest suhteliselt huvitav. on täiesti võimalik, et äh, tänu tehnoloogia arengule äh, on tulemuseks äh, see, et äh, tavalised autod on tänu sellele miinimumüramäärale äh, siis vaiksemad kui hübriidautod. nii et ma arvan, et siin tuleks see asi veel üle vaadata ja olla natukene paindlikum. aga üks asi, millest ka see raport ei räägi, on kiiruspiirangud, sellepärast et mida kiiremini auto sõidab, seda rohkem müra ta teeb aga ma tahaksin tänada raportööri selle eest, et ta on arvesse võtnud ka vaegnägijate huvid ning äh, loomulikult äh, äh, on tema ettepanekud taga see, et kaitsta just vaegnägijaid, kui neid miinimumüramäärad paika pannaksite. sellest ei oleks kasu aga mitte ainult vaegnägijatele, vaid ka teiste, teisi puuetega inimesi, näiteks vaegkuuljaid aitakse äh, kindlasti või äh, kurte, sellepärast et äh, nemad äh, märkaksid siis ka võib-olla nende autosid natukene paremini. ma tõesti loodan, et me jõuame kompromissettepanekuteni ja kõik need küsimused lahenevad. proua Savisaar nüüd liberaalide nimel. aitäh, härra juhataja, head kolleegid. mootorsõidukite müratase on kahtlemata oluline teema ja sellega tuleb tegeleda et vastata inimeste ootustele nii müra kui keskkonnasaasta vähendamisel. samas ei tohi me unustada, et transport on väga oluline ja me peame arvestama, et needsamad inimesed, kes soovivad elada puhtamas keskkonnas, ei taha teha järeleandmisi transpordi toimimise osas. kuid nüüd arvamuse projektist lähemalt kahjuks ei ole raportöör selles osas minu ja ega ka alde arvamuse vastu huvi tundnud aga minu tea-, ega minu teada ka teiste variraportööridega kohtunud. see oleks kindlasti olnud vajalik veel enne tänast arutelu, arvestades asjaolu, et mürataseme piiramine on äratanud suurt tähelepanu nii sõidu kui veoautode tootjate ja nende esindusorganisatsioonide hulgas. üles on tõstetud hulk küsimusi seoses selle määrusega. veokite puhul on peamiseks küsimuseks kategoriseerimine praegu pakub komisjon välja kaks raskeveokite kategooriat alla saja viiekümne kilovati mootoriga ja üle selle kas see on ikkagi piisav peame arvestama et kus need veokid sõidavad mida transpordivad siinkohal nõustun mitmete tootjate ja transpordifirmadega et peaks laiendama raskeveokite kategooriat nii et tekiks kolm mootori nimivõimsusest olenevat kategooriat siis alla saja kaheksakümne kilovati, sada kaheksakümmend kuni kakssada viiskümmend kilovatti ja üle kahesaja viiekümne kilovati. see tagaks suurte kaubakoguste sujuva ja efektiivse liikumise. alati ei ole veoki suurus üks-ühele seotud mootori võimsusega. sarnast lähenemist peaks kaaluma ka suurte reisibusside puhul. sama olulised küsimused on määruse rakendusaeg ja limiidid rakendusaja puhul peame arvestama seda, et tootjad oleks valmis õigeks ajaks nõuetele vastavat toodangut pakkuma. näiteks kui soovite täna uut veokit osta, siis selle kättesaamiseks võib minna üle aasta ehk tootmistsükkel on päris pikk ja täiesti uute tehnoloogiate väljatöötamiseks võib kuluda ligi kümme aastat. siinkohal on mul küsimus raportöörile, kuna kahjuks oma arvamuses ta ei ole oma ettepanekuid põhjendanud miks leiate, et lisaaega ja leebemaid nõudeid on vaja just väiksema mootoriga sõiduautodele? ning mille alusel olete tulnud välja ettepanekuga lisada mootori mahupiirang sada või tuhat üheksasada kuupsentimeetrit? leian, et sõiduautode arendamiskulud tulevad ühe ühiku kohta soodsamad kui veokite ja busside puhul, lihtsalt juba erinevate tootmismahtude tõttu. ja mul on ka küsimus komisjonile oma ettepanekus kirjutate, et komisjon konsulteeris ettepaneku koostamisel huvirühmadega ehk täpsemalt Kaars kakskümmend üks kaudu. samas on erinevad huvirühmad väljendanud pahameelt, et komisjon ei ole neid kaasanud aruteludesse ega nendega ettepanekut kooskõlastanud, sealhulgas ka Euroopa Autotootjate Assotsiatsiooni AECA-d kokkuvõttes saame kinnitada, et ALDE seisab mürataseme ja keskkonnasaaste vähendamise eest, aga see peab käima käsikäes transpordisektori efektiivse toimimisega. samuti leian, et mürataseme vähendamisel ei piisa ainult mootorite arendamisest, vaid probleemile tuleb lahendada kompleksse-, komplekssemalt, vaadates üle ka rehvide ja disaini pool. aitäh! suur tänu! härra Barnot õigustuseks ja kõikide Prantsuse kolleegide õigustuseks ütlen ma, et see, et nad võib-olla ei saanud kohtumisi korraldada ja nii edasi, ähm, tekkis võib-olla aja küsimusest, äh, äh, tuleb lihtsalt tunnistada seda, et prantslastel võib-olla on olnud viimasel ajal, äh, viimasel kahel nädalal teisi öö, asju ajada, et võib-olla sellepärast nad ei ole saanud kohtuda, aga kindlasti kohtuvad teiega edaspidi, aga härra Tseile nüüd. suur tänu, härra esimees! ma ütleksin härra Barniole ka suur tänu selle arvamuse eelnõu eest. vastavalt Maailma Tervishoiuorganisatsioonile keskkonnamüra jääb alla ainult äh, õhuliikluses äh, tekitatud mürale keskkonnakaalutlustel ja nüüd ma siis kuulen, et kaks tuhat äh, kakssada kümme miljonit inimest Ühendkuningriigis kannatab liiga kõrgete müratasemete all. jahmatas mind veelgi see, et viiskümmend tuhat äh, inimest äh, lahkub meie seast enneaegselt äh, tänu liiklusmürast tekitatud tagajärgedele ja, ja on kakssada viiskümmend tuhat inimest, kes tännet, kes tännet kannatavad südame-veresoonkonna haiguste all selle pärast. ja minu meelest on seega väga oluline, et me mootorsõidukite müra taset Euroopa tasand, Euroopa teedel oluliselt vähendaksime kahjuks aga Euroopa Komisjoni poolsete ettepanekute puhul ei ole tegemist meie meelest adekvaatsete ettepanekutega, mis tooksid need äh, paranemised inimeste tervislikus olukorras ja seega rohelised kavatsevad esitada muudatusettepanekuid härra Barnio ettepanekusse, kus me kutsume üles tema äh, muudatusettepanekute kümme kuni neliteist äh, tagasivõtmise, me oleme nimelt vastu, nii nagu on ütelnud paljud, sellele, et see määruse jõustumine lükatakse edasi ja et detsibelli määrade allatoomine ka lükatakse edasi. me kavatseme esitada ettepanekuid selle kohta, et erandeid saab anda ainult kolme aasta jooksul pärast määruse avalikustamisest ja veelgi enam Äh, maastursõidukeid peaks testima neljarattaveo äh, testimisreeglite alusel, mitte kaherattaveo äh, testimisreeglite alusel. meil on väga tõsiseid probleeme sõidukite keskkonna mittesõbralikkusega, aga müratasemed tapavad ka inimesi, ainult keskkonnasaaste tapab inimesi rohkem kui müratase, nii et asi on tõsine suur tänu ja lõpetuseks proua Foster. suur tänu, härra esimees, ja suur tänu raportöörile. Teil on täiesti õigus. võib-olla oleks kasulik teiega tõesti kohtuda silmast silma ja rääkida need asjad läbi. aga olles seda komisjoni arvamust uurinud, ettepanekut, vabandust, uurinud, ei saa ma tegelikult äh, aru, kust need numbrid on võetud, äh, räägitakse siin kolme, äh, võib jah öelda, et ainult kolmest detsibellist käib ju jutt, aga tegelikult küsimus on see, et kuidas me jõuame sinna, kuhu me tahame jõuda. komisjon oma ettepanekus ei ole minu meelest absoluutselt tõelist ajaraamistikku arvesse võtnud, nad ei ole absoluutselt võtnud arvesse seda, mida insenerid täna saavad teha, mida ei saa teha kui me räägime ekspertidega, siis äh, öeldakse, et selleks, et müra vähendada, tuleb kütust rohkem mm, põletada autos, nii et tekib küsimus, et noh, kumma me siis ohverdame. ja mul põhimõtteliselt äh, ei ole mingisugust probleemi sellega, et, et, et me uuriksime seda, kuidas müra vähendada ja müra taga, negatiivseid tagajärgi leevendada, ma tahaksin igasuguseid tagajärgi, mis on negatiivsed, leevendada, aga me peaksime seda asja tegema siiski mõistlikult ja mulle tundub, et need äh, kuupäevad või aastad, mis on sinna paika pannud, on on täiesti äh, ebarealistlikud ja äh, me oleme ju rääkinud äh, oma kodanikega valimispiirkondades, oleme rääkinud äh, autoinseneridega ja nii edasi. ja me teame, mis on äh, saavutatav, tundub, et komisjon pole üldse mitte kellegiga rääkinud. ja solvav on ka see minu meelest, kui nad panevad ettepanekutesse arveid, mis räägib, arve, mis räägivad midagi komisjoni mõjuanalüüsist, see konkreetne näide on siin tervishoiukuludest, et see toob sada seitseteist miljardit äh, kokkuhoidu tervishoiu äh, eelarvetes aastaks kaks tuhat kolmkümmend, kus need äh, numbrid võetud on, kas me ei võiks rääkida sellest, kuidas komisjon meid pidevalt hirmutustakita-, takistamisega nurka surub? Äh, me ei ole lapsed, kallis komisjon, me ju teame, et seadusandlusel on mõju, aga need totakad numbrid, mina ei tea, kuidas te nendeni jõuate. aga lõppkokkuvõttes, me ju kõik tahame vähendada müra taset loomulikult ma ei istu siin äh, mitte ainu-, mina ei istu siin äh, sugugi äh, selle nimel, et oma valimispiirkonnas tööstusele kriips peale tõmmata, me kõik esindame siin oma piirkondi. me peame mõtlema sellele, Äh, mis on soovitatav, äh, mis on saavutatav ja suurtele töösturitele Euroopas, äh, kõik see on ju, annab töökohti meie valijatele, ma olen valmis sellest asjast rääkima variraportöörina ja meie transpordikomisjonina, ma rõhutan, me oleme transpordikomisjon, suudame siiski mingisuguse mõistliku ettepaneku sellest välja koorida. ja nüüd komisjoni esindaja. If I say to you two minutes, don't take it personally kaks minutit, ma ei taha teid äh, sellega siin solvata, aga mul on üks tohutu kuulamine vaja siin veel täna maha pidada, nii et kaks minutit. suur tänu, härra esimees härra saadikud kõigepealt, härra Dibrood saadikud, kõigepealt komisjon tahab äh, tänada Transpordikomisjoni selle võimaluse eest reageerida sellele arvamuse projektile, mille teie raportöör on äh, koostanud, ma üritan teha väga lühidalt, nii nagu mult paluti. kõigepealt esimene punkt puudutab äh, määruse rakendusala, sellest äh, raportöör juba rääkis, äh, kahe- ja kolmerattalisi see ei kata, sellepärast et neid sõidukeid katab üks teine seadusandlus see on seadusandlik tekst, mis äh, on siis äh, raamseadus äh, kahe- ja kolmerattalistele, see on ka juba Euroopa Parlamendis, nüüd puudutab neid piirmäärasid. transpordikomisjonis, ma saan aru, arvamused lähevad lahku selles osas, kuidas neid piirmääru seada, meie oleme valmis vaatama tõesti eri, erinevate kategooriate liigitust, äh, näiteks äh, sportautode mootorimahud ja nii edasi, sellele tuleb mõelda, see ei ole lihtne valdkond, aga me oleme nõus selle äh, sportautode osa üle vaatama, mis puudutab elektri- ja hübriidautosid, siin ma rääkisin natukene üldisemast kontekstist, see määruse eelnõu võtab arvesse rahvusvahelised nõuded elektri- ja hübriidsõidukitele ja tegemist on täna ainult äh, raamseadusandlusega selleks, et äh, haarata raamistikuga need sõidukid ja me ei kavatse mitte mingisugust äh, kohustuslikku müramäära seada elektriautodele. sellepärast need autod on praegu alles arengufaasis ja väga raske on praegu ette ennustada, mis suunas need arengud lähevad. ja minu viimane punkt integreeritud lähenemine, sellest on mitu korda räägitud raportööri ja variraportööride poolt samuti. me oleme täiesti teadlikud sellest, et meil peab olema mingisugune ühtne lähenemine müratasemete osas ja sellepärast oleme me võtnud juba vastu määruse öö, äh, osade sõidukite mürataseme kohta, see on praegu veel rakendamise faasis on igasugused üleminekumeetmed ette nähtud ja väga raske on selle määruse mõjusid praegu hinnata, sellepärast et see ei ole veel täies mahus rakendunud. ja oleme võtnud vastu ka seadusandlust tee kvaliteedi kohta ja nii edasi ja veel tuletaksin meelde, et see ettepanek ei ole sugugi mitte uus, sellest on räägitud rahvusvahelistes institutsioonides juba pea kolm aastat oleme olnud äh, ühenduses äh, tööstuse esindajatega Cars kakskümmend üks äh, ähm, seadusandluse raames, meil on olnud ka üsna mitu bilateraalset kohtumist ja enne oma ettepanekut oleme loomulikult läbi viinud mõjuanalüüsi, millele eelnes väga detailne uuring selle ettepaneku eelistest ja puudujääkidest ja loomulikult on sellesse protsessi alati tööstuse esindajad kaasatud, nii palju ma tahtsin täna siis öelda, härra esimees suur tänu, suur tänu, et tegite nii lühidalt kui võimalik, härra Barnio, kas te tahate ühe märkuse teha, jah, pool minutit, äh, siis saame õigeaegselt alustada. suur tänu, äh, et viitasite sellele, et äh, viimastel nädalatel olid mul käed-jalad tööd täis Prantsusmaal. aga nüüd on see asi läbi, jumal tänatud. aga Dominik, mul on väga kahju, aga maailmas ikka on nii, et äh, võim vahetub, läheb käest kätte. aga äh, suur tänu kõikidele variraportööridele järgnevatel päevadel, kutsun teid kõik kokku selleks, et me saaksime enne viieteistkümnendat maid äh, esitada ühtse ettepaneku, kui see on võimalik, kuigi ma näen, et erinevusi on, lähenemine on teinekord erinev meie vahel erinevate elementide osas selle komisjoni ettepaneku kohta. aga annan endast parima, äh, et me võiksime sellegipoolest jõuda kompromissettepanekuteni ja sellega piirduksin, aitäh! suur tänu, härra Barnju! kordan siis üle veel muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteistkümnes mai, hääletame transpordikomisjonis juunis ja keskkonnakomisjon hääletab juulis ja nagu kuulda on, raportöör, variraportöörid võtab teiega ühendust. Eh, nii palju siis sellest. aitäh, järgmine päevakorrapunkt on lennunduspakett. härra Baldwin, teid on mul vaja, kas te olete saalis? Yeah, yeah, not a problem, not a problem.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 okei okay,, kolleegid. kolleegid. alustame nüüd kuulamist lennunduspaketi osas Te mäletate, kui meil oli hommikul TEN-T äh, teemaline kuulamine, ma palusin, et oleksite distsiplineeritud, esitaksite küsimusi ja ei peaks kõnesid. kordan seda ka täna. nagu te näete, tänane pärastlõuna on suurem väljakutse kui hommik. Äh, meil on palju raskem õigel ajal lõpetada jah, probleem on meil kuulamisega üldse tulevikus ja kavatsen sellest koordinaatoritega ka rääkida, et kuidas me neid kuulamisi õigupoolest korraldame. sest et on esitatud kaebusi selle kohta, et mõned inimesed ei ole esinema kutsutud ja nõnda edasi. aga nüüd alustame siis äh, Äh, lennunduspaketi üldiste küsimustega, kõigepealt saab sõna Matthew Baldwin äh, liikumise peadirektoraadist ja siis räägime teenindusaegade jagamisest, siis maapealsest teenindusest ja siis mürapiirangutest. niisiis alustame härra Baldwiniga, kes annab siis ülevaate kogu lennunduspaketist. Matthew, oleks tore, kui sa saaksid viie minutiga hakkama ma üritan rääkida nii kiiresti kui võimalik. aitäh, et andsite mulle võimaluse tutvustada paremat lennujaamade paketti. ja kinnitan, et ma jään siia kuulamise lõpuni ja loodetavasti saan vastata ka küsimustele. ja loodan oma sissejuhatavas sõnavõtus juba ka mõnedele küsimustele vastata. kõigepealt lühidalt, miks seda paketti üldse vaja oli? kõigepealt äh, poliitilistel põhjustel. Te teate, et lennujaamad on olulised, lennujaamad on väga oluliseks äh, töökohtade ja majanduskasvu allikaks. Nad on väravaks ülejäänud maailmaga ning äh, nad on väga oluliseks turuosaks äh, Euroopa Äh, lennujaamad, äh, arvele langeb üks kolmandik kogu maailma lennuliiklusest ja kui te vaatate kõige kiiremini kasvavaid lennujaamu, siis kahe tuhande kümnendal aastal oli neid ainult ük-, oli ainult üks Euroopa lennujaam äh, maailma kümne hulgas. aga nüüd on olukord natuke paranenud meie üheksateist lennujaama on aastast kaks tuhat kolmkümmend lõhkemiseni täis. see mõjutab väga tõsiselt lennundussektori arengut Euroopas ja ühtse Euroopa taeva elluviimist. siis me peame pöörama tähelepanu veel ka kvaliteedile ja konkurentsivõimele. me peame pöörama tähelepanu kvaliteetsele teenustele, äh, sellest räägivad äh, reisijad, lennujaamade kasutajad, edusamme selles vallas on tehtud, aga tuleb teha palju rohkem ja me tahamegi paika panna siis reguleeriva raamistiku ka selleks. niisiis, need on poliitilised põhjused, miks me seda tegime, aga on ka teisi põhjusi, nimelt äh, teie ettepanekul, härra esimees, me tegelikult selle paketiga välja tulime Äh, me oleme juba äh, aastaid olnud teadlikud äh, lennujaamade läbilaskevõimu, võime puudulikkusest ja sellest, et Euroopa Liidu tasandil on vaja samme asuda. maapealse käitluse osas Jenseni raport kutsus meid direktiivi uuesti läbi vaatama. samuti oli vaja kiiresti selgitada neid sätteid, mis puudutasid töötajate kaitset niisiis ähm, äh, sellel kõigel on olnud äh, pikk eellugu nüüd, mis puudutab teenindusaegu, kui komisjon tegi ettepaneku peatada ajutiselt kasuta või kaota reegel, äh, siis avaldas parlament survet, et me viiksime läbi mõjuhinnangu teenindusaegade reguleerimise osas ja otsustati vaadata, kuidas, kuidas turupõhiseid elemente paremini kasutada niisiis, me üritame nüüd vastata äh, parlamendi palvetele ning ma loodan väga, et meie ettepanekud teie ootustele vastavad. nüüd ettepanekutest endist, kõigepealt teenindusajad. kõige suurema koormusega lennujaamu ei kasutata nii, nagu peaks ja seetõttu me tahaksime edendada siis teenindusaegade järelturgu. me tahaksime edendada äh, konkurentsi lennuliinide vahel, sest see, sellest võidavad reisijad ja teenindusaegadega kauplemine aitaks siis neid aegu ka paremini kasutada. see eh, teenindusaegade järelturg, eh, sellega peab kaasas käima ka info selle kohta, kellel on millised teenindusajad, millistes eh, lennujaamades ja loomulikult nende teenindusaegade koordineerimine peab toimuma sõltumatult ning ma tean, et tegemist on äh, teemaga, mis parlamendis väga palju arutelusid põhjustab ja me otsustasime nimelt muuta seda kasuta või kaota äh, reeglit kaheksakümne viie, viieteistkümne protsendisele vahekorrale. härra esimees, kui aega lubab, siis ma arutaksin selle, seda teemat veel edasi, aga tahaksin kutsuda parlamenti üles äh, Äh, olema arukas, arvestades kogu seda lobitööd, mis selle ettepaneku ümber käib ja see on loomulikult, on täiesti loomulik, et lennundussektor ja lennufirmad üritavad oma huve kaitsta, mina nende, äh, kui mina nende asemel oleks, teeks ma seda ka sama. aga me peame hoolitsema siiski selle eest, et kõik reeglid oleksid kõigi jaoks õiglased. mis puudutab nüüd maapealset teenindust, siis on selge, et me peame parandama tõhusust ja kvaliteeti ja siin selles valdkonnas me tahame jällegi, äh, et asjad areneksid. Äh, mõningates lennujaamades on äh, võimalik valida teenu-, maapealse teeninduse pakkujat ja me tahame seda pakkumist kahelt pakkujalt suurendada kolmele. me ei leia, et oleks mõistlik piirata valikuvõimalust, et see taandaks kõik kõige madalamale ühisnimetajale. meie me, me ei saa, meie arvates meie ettepanek just äh, toob turgu, turule rohkem konkurentsivõimet ja samas ka kvaliteeti, sest me oleme kehtestanud ju ka kvaliteedikriteeriumid. ning äh, kõige olulisem on selgitada, mida liikmesriigid saavad teha, mida meie reeglid neil lubavad teha, äh, selleks, et parandada maapealse teeninduse olukorda. liikmesriigid peavad äh, saama äh, näiteks äh, teatud õigusi personali osas, personali ümbersuunamise osas, koolituse osas ja nõnda edasi. nii et, et ma usun, et meie ettepanek maapealse käitluse osas on igati õiglane. ja lõpuks ka mürast. jällegi, see, mida me välja oleme pakkunud äh,, läheneb tasakaalustatud lähenemise, mille on välja pakkunud rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon. me soovime kaitsta oma kodanikke lennundusest tuleneva müra eest, eriti neid inimesi, kes elavad lennujaamade läheduses, aga me tahame ka, et kohalikul tasandil langetatud otsused, mis võivad oluliselt mõjutada lennundust, et neid selliseid otsuseid langetatakse hoolikalt. ja me tahame hoolitseda selle eest, et need menetlused on paigas ja et nendest peetakse kinni. ja üks asi, millest võib-olla võidakse valesti aru saada me austame täiel määral kohaliku tasandi otsuse tasand, otsuse tegemist. komisjonil ei ole mitte mingisuguseid äh, kavatsusi hakata äh, mõjutama kohalike omavalitsuste äh, otsuste sisu. meie lihtsalt tahame, et see mürapiirangute kehtestamine oleks läbipaistev. niisiis, komisjonil on järelevalveõigus siis menetluste osas ja mitte otsuste sisu osas ning me leiame, et äh, sellisel kujul see ettepanek peab täiel määral kinni lähimuspõhimõttest ja kooskõlas Euroopa Liidu USA lepinguga Ee, äh, siis see leping peaks aitama meil su sundida ameeriklasi rohkem turgu avama. ma olen viie minuti piiri ületanud, ma olen tõesti näidanud väga halba eeskuju, aga lõpetan nüüd kiiresti lennunduspakett on äh, suunatud äh, sellele, et meil oleksid paremad lennujaamad, parem lennundus. nõukogus on tehtud olulisi edusamme, vähem kui kolme kuu jooksul on saavutatud kahes olulises valdkonnas äh, kokkulepe töötajate kaitse osas ning maapealse teenistuse osas töö jätkub teenindusaegade ja müra osas. niisiis, me tervitame seda tänast kuulamist. me ootame siis see, see on meile signaaliks, et ka parlament soovib selle protsessiga kiiresti edasi minna, aitäh. aitäh, härra Baldwin. nüüd härra Baldwin läheb siit laua juurest ära, aga ärge kartke, ta siit uksest küll välja ei lähe, ta jääb sinna ta saali, lihtsalt see laud ei ole liiga, ei ole piisavalt pikk, et kõik eksperdid siia ära mahuksid. niisiis, härra Baldwin läheb, istub sinna, kus komisjoni liikmed istuvad ja nüüd äh, ma tahaksin, et raportöörid härra Ugiasse saada ja mm, Leitfried kuulaksid ära eksperdid ja saadikute äh, sõnavõtud ja siis ma annaksin lõpus teile sõna, et äh, asja võib-olla kokku võtaksite. ma loodan, et selline lähenemine on teile vastuvõetav, härra Leitfried ei ole siin veel, aga härra Ugias noogutab ja ma loodan, et ka härra Sassada on nõus. niisiis nüüd esimesena saab viieks minutiks sõna Simon Smith Steer Davis Cleave'ist. tema on siis äh, mõjuhinnangu autoriks ähm, ning äh, ma tahaksin öelda, et äh, mitte kunagi varem ei ole parlamendi ajaloos selline raport nii palju arutelusid põhjustanud. niisiis, härra Simon Smith, teil on viieks minutiks sõna, palun. aitäh kõigepealt natuke tausta on juba öeldud, et väga paljud Euroopa lennujaamad on ülekoormatud ja äh, lennuliikluse kasv on äh, kolm-neli protsenti aastas ja äh, paljusid lennujaamu ei saa laiendada müra ja saastuse tõttu ja see tähendab seda, et üha rohkem ja rohkem Euroopa lennujaamu on ülekoormatud, nagu näiteks Heathrow ning see muudab teenindusaegade jagamise äärmiselt oluliseks Äh, teenindusaegade jagamine ei lahenda küll lennujaamade läbilaskevõime probleemi, aga on oluline, et teenindusajad oleks jagatud nii hästi kui äh, võimalik. siin te näete mõningaid äh, graafikuid teenindusaegade nõudluse järele ja võimaluste järele Viini ja Heathrow lennujaamades niisiis eda-, tulevikus peaks selliseid lennujaamu nagu Heathrow üha juurde tulema, kus äh, neid teenindusaegu on äh, võimalik jagada järjest vähem ja äh, tõesti pä terve päeva jooksul ei ole sellist aega, kus lende oleks vähe. praegune teenindusaegade jagamise süsteem on täiesti administratiivne või peamiselt administratiivne Äh, lennufirmadel äh, on ajaloolised õigused nendele teenistusaegadele, mida nad on kasutanud ähm, ja kasutatakse ka seda kasuta või kaota reegleid. see tähendab, et konkurentidel on väga raske ülekoormatud lennujaamadest lendama hakata ja äh, seal juba kanda kinnitanud lennu, lennu, lennufirmadega konkureerida. EasyJet ähm, on Äh, pidanud just seetõttu vältima selliseid lennujaama nagu Heathrow ja Frankfurt, mis on kõige ülekoormatumad. Need lennuliinid, millel on need teenindusajad, neil on need ajaloolisel põhjustel, sest nemad hakkasid sinna lendama juba kümme, kakskümmend aastat tagasi, aga nad mitte ei kasuta alati neid teenindusaegu kõige mõistlikumalt ja kui neid teenindusaegu ja jagataks turu, mingit turumehhanismi alusel, siis oleks olukord parem sest need ajad saaksid ilmselt siis lennufirmad, kes kasutaksid suuremaid lennukeid, kelle lennukid oleksid rohkem täitunud, kelle, kes, kelle lennud toimuksid kogu aasta ja nõnda edasi. mis puudutab nüüd selliseid suuri lennujaama nagu Frankfurt Heathrow, siis äh, siin oleksid olulised just kauglennud nüüd äh, turumehhanismeid saab sisse tuua kas siis oksjonite või teenindusaegadega kauplemise teel äh, aga oksjonid tegelikult ei ole väga praktilised, aga äh, teenindusaegadega, ähm, äh, teenindusaegadega kauplemine tegelikult on äh, päris mõistlik, seda on kasutatud Londoni lennujaamas, aga mitte mujal. niisiis teenindusaegade järelturu kasutusele võtmine võiks lahendada probleemi paljudes ülemkoor-, ülekoormatud lennujaamades ja tulevikus siis ka teistes lennujaamades meie äh, analüüsid näitavad, et äh, teenindusaegade järelturu sisseviimine parandaks olukorda oluliselt kogu Euroopas nüüd veel mõned ettepanekud, nagu ma juba alguses ütlesin, teenindusaegade jagamine muutub järjest olulisemaks ja seetõttu on oluline, et see toimiks võimalikult hästi ning seetõttu on välja pakutud meetmed, et see teenindusaegade jagamine toimuks tõesti väga tõhusalt, et operaatorid tegutseksid sõhusalt ja et andmed, mis nende käsutuses on, on kõigile läbipaistvamad. sisse saab viia ka mõningaid väiksemaid muudatusi mis äh, parandab ka äh, natukene lennujaamade läbilaskevõimet, näiteks äh, vältida seda, et teenindusaega hil-, hilja tagasi antakse ja tõsta lävendit siis selle kasuta või kaota reegli osas. ja väga oluline on, et süsteemis lüngad kõrvaldatakse. mõned lennuliinid näiteks tahavad, et ärilisele lennutegevusele oleks äh, osad teenindusajad reserveeritud, aga selleks tuleks äh, otsustada, tuleb langetada otsus, et mõned teised lennu, lennufirmad ei pääse sellesse lennujaama. niisiis äh, on, on selge, et kui läbilaskevõime ei kasva, siis kõiki nõudlusi ei saa rahuldada. aitäh Much, Simon. aitäh, Simon ja järgmisena Morgan Fulks, kes on Rahvusvahelise Lennundusnõukogu poliitikadirektor. Morgan, viis minutit, palun. aitäh. tahaksin tänada Transpordi- ja Turismikomisjoni kutse eest sellele kuulamisele kõigepealt kiiresti meie assotsiatsioonist, me esindame neljasadat viit euro-, äh, lennujaama neljakümne kuuest riigist ning äh, meie liikmed on siis kaheksa riiklikku lennujaamade ühendust. kui me äh, arutame seda ettepanekut, siis vaatame lennujaamade tulevast läbilaskevõimet ja ma arvan, et komisjon on väga palju oma teatises pööranud tähelepanu just kvaliteedile ja läbilaskevõimele väga hästi on analüüsitud äh, probleeme, mis lennujaamade läbilaskevõimuse, võime osas esineva, esinevad ja eelkõnelejad neid ka juba mainisid. nagu te sellelt äh, slaidilt näete, peaks äh, lennuliiklus kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks Euroopas peaaegu kahekordistuma ja see tähendab, et vähemalt üheksakümmend lennujaama on ülekoormatud umbes niimoodi nagu Heathrow praegu. niisiis meil on vaja parandada lennulas-, lennujaamade läbilaskevõimet, aga seda ei ole võimalik kiiresti teha, näiteks Frankfurdi lennujaamaga kulus meil peaaegu viisteist aastat ja vaadake ka, kuidas on lugu äh, Heathrow lennujaama kolmanda lennurajaga. nii et, et äh, meil on äh, vaja pöörata rohkem tähelepanu sellele, et lennujaamade läbilaskevõime oleks olemas õigel ajal ja loomulikult see kuulub liikmesriikide pädevusse aga lisaks sellele peame me vaatama ka, kuidas olema, olema, olemasolevaid võimalusi ka paremini ära kasutada ja sellele see ettepanek just nimelt keskendubki. meile ei tundu, et ettepanek nüüd praeguse süsteemi põhjalikult ümber muudab, see lihtsalt üritab süsteemi natukene paremaks muuta komisjon on jätnud välja näiteks teenindusaegade oksjonite mõtte me arvame, et on vaja rohkem paindlikkust selleks, et kohaneda kohalike turutingimustega ning meil on vaja selgemini defineerida ka võrgustiku haldusasutuse roll. me kardame, et väga paljud komisjoni ettepanekud me, me leiame, et paljud ettepanekud siiski parandavad võim-, võimsuste kasutamist, näiteks nagu teenindusaegade järelturu legaliseerimine, ja äh, oluline on just pöörata tähelepanu äh, sellele, et äh, lennufirmade vahel tekiks konkurentsi rohkem ning mis puudutab seda suhtarvu kaheksakümmend kuni kakskümmend muutmine kaheksakümne viiele ja viieteistkümnele, siis siin peaks kaaluma jällegi lennufirmade huve, paindlikkust ja artikkel kümme neli praeguses määruses juba käsitleb seda teemat. lennujaamade huvides on see, et äh, nende võimsust maksimaalselt ära kasutatakse. nüüd, mis puudutab teenindusaegade sarjade pikendamist, siis toetame komisjoni ettepanekut äh, see pikendada viieteistkümnele nädalale suvel ja kümnele nädalale talvel, aga selleks, et lennuliinidel oleks paindlikkust, äh, teeme ettepaneku, et ainult viis teenindusaega peavad olema järjestikused ja ma arvan, et siin oleks vaja asju läbi koordineerimiskomitee kooskõlastada. see oleks üks võimalus, kuidas olemasolevat lennujaamade võimsust paremini ära kasutada ja nüüd äh, vaatame komisjoni ettepanekute mõju. Äh, mõned näited. näiteks äh, see kaheksakümne, kahekümne protsendi reegli laiendamine kaheksakümne viiele, viieteistkümnele protsendile, näiteks kui me võtame Catwicki lennujaamas seal eh, üle kolmekümne miljoni reisija eh, läbis selle lennujaama möödunud aastal ja kui me muudaksime suhtarvu kaheksakümne viie, viieteistkümnele, siis see tähendaks, et eh, reisijate arv kasvaks veelgi, nii et, et, sest et teenindusaegu tuleks juurde. samamoodi, kui me komisjoni ettepaneku põhjal kui teenindusaegade sari kasvaks viielt nädalalt viieteistkümnele nädalale, siis oleks saanud kolmsada seitsekümmend üks täiendavat lendu siis Kätliki lennujaamas toimuda möödunud suvel. teenindusaegade reserveerimissüsteemi mõju, seda süsteemi katsetati kahe tuhande teisel aastal ja tulemuseks oli eh, see, et eh, teenindusaegade kasutama jät-, kasutamata jätmist tuli vähem ette. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et meie toetame täielikult seda, et eh, see pakett jääks terviklikuks, me usume, et niimoodi me saavutame kõige parema tasakaalu lennujaamade ja lennufirmade huvide vahel, aitäh! aitäh! ma arvan, et nüüd peab keegi jällegi kohti vahetama, et härra Kaan jõuaks ka siia. So the next speaker is järgmisena saab sõna härra Atar Hussain Khan, kes esindab Euroopa Lennujaamade Assotsiatsiooni, nii et härra Khan, sõna on teile, teil samuti viis minutit suur tänu, härra esimees, tere pärastlõunat kõigile, austatud transpordikomisjoni liikmed, mul on väga hea meel osaleda teiega sellel kohtumisel ja rääkida siis meie seisukohtadest selle teenindusaegade ettepaneku osas. meie esindame kolmekümmet nelja lennuliini Euroopas, kes katavad kümme tuhat üheksasada lendu päevas, kuussada nelikümmend sihtkohta saja kuuekümne seitsmes riigis nii et üsna paljud meie lennuliinid on iga päev silmitsi selle ülekoormatusega lennujaamades ja sellega, et teenindajaegu lihtsalt ei saa huvitav on see, et kuulamise ette, kuulamise pealkirjaks on läbilaskevõime suurendamine lennujaamades mina ütleksin, et see teenindusaegade seadusandlus praegusel kujul või uuel kujul läbilaskevõimet kindlasti ei suurenda. läbilaskevõime suurendamine on võimalik ainult läbi lennujaamades läbilaskevõime suurendamise ja infrastruktuuri äh, muudatuste. siin on toodud Frankfurt ja, ja Heathrow ära, ära, võrdleme seda sellega, mis juht-, toimub praegu Lähis-Idas ja Hiinas ja teid võib-olla jahmatab see, loodetavasti jahmatab see, et aastaks kaks tuhat kakskümmend näiteks Dubais reisijate arv tõuseb kuuekümnelt miljonilt, mis on praegu kahesaja kuuekümne miljonini kümne aasta jooksul see on üks nendest peamistest märkustest, mida me tahaksime siin teha. läbilaskevõime suurendamine on võimalik ainult läbi infrastruktuuri ehitamise, mingisugune teenindusaegade muutmine ja selle määruse muutmine sellele kaasa ei aita. Lähen ülejärgmise slaidi juurde, et aega kokku hoida. praegu teenindusaegade andmise süsteem on ülemaailmne süsteem. kui me tahame liikuda lennujaamast A lennujaama B, B, vabandust, siis on meil vaja teenindusaega mõlemal pool, kõigepealt väljalennuks ja siis äh, maandumiseks. ja reeglid äh, peavad olema siis loomulikult samad äh, mõlemas kohas, sellepärast et ei ole mingisugust mõtet, et ühte, sellel kui üht teised parameetrid kasutatakse lähtepunktis ja sihtekohas on teised reeglid. ja nüüd on küsimus, kas Euroopa praegu üritab jälle mitte Euroopa lennuliinidele oma reegleid peale suruda, olles Euroopa lennundus äh, ettevõtjate esindaja ütlen ma teile, et see ei ole võib-olla hea mõte. läbipaistvuse suurendamine, me oleme mitu korda öelnud seda, et me arvame, et läbipaistvust on vaja suurendada teenindusaegade seadusandluse osas ja meid julgustab see, et komisjon on selle asjaga hakanud tegelema nii äh, koordinaatorite läbipaistvuse osas kui ka terve selle protsessi läbipaistvuse osas, äh, sealhulgas ka siis selgitused äh, järelturgudel kauplemise osas me tahame, et piirataks nende tegutsemist, kes seda süsteemi kuritarvitavad nüüd äh, see kurikuulus kasuta ja kaota kaheksakümmend kakskümmend reegel, see on siin väga lihtne graafik. praegune teenindusaeg kümme nädalat, äh, siin on lennuliinidel võimalus kaks äh, teenindusnädalat tühistada selleks, et see kaheksakümmend kakskümmend piirmäär saavutada, kui me tõstame selle kaheksakümne viie viieteistkümneni, see tähendab seda, et lennuliinidel jääb ikkagi võimalus üks nädal tühistada seega äh, kõige parem oleks, kui see oleks üheksakümmend kümme, see tähendaks seda, et lennuliinid ei saaks äh, tühistada üldse nädalaid. Äh, aga see tekitaks loomulikult tohutu surve lennuliinidele, kes alati ei saa kontrollida seda, kas nende lennud saavad toimuda või ei. nii et meil on vaja selliseid reegleid, mis oleksid siiski lennuliinidele motiveerivad minu meelest ei ole selliste väga piiravate reeglite sissetoomine ei majanduslikult ega keskkonna mõttes mõistlik ja see ei ole hea mõte, ma kordan. lennujaamade vaatevinklist jah, nad võib-olla ütleksid, et oleks kõige parem terve hooaja vältel oma suutlikkust täita, aga samas lennuliinid loomulikult ajavad ju ka sedasama taga. nüüd äh, Äh, miks, äh, mida me arvame teenindusaegade seeriate pikendamisest, kui me lennu-, teenindusaegade seeriad laiendame, meie meelest see ei ole läbilaskevõime jaoks sugugi oluline. me näeme, et siin, et on kaks lennuliini teineteise kõrval, külg külge kõrval, kasutavad ära kõik äh, seeriad ja ka nüüd need rohe-, punased näitavad kümnenädalast seeriad, kohustuslikud seeriad üksteise järgi, siin me ei näe äh, seda, et kõik nädalad oleksid täidetud ja üks kahekümne ühest nädalast jääb täitmata. asi läheb veel hullemaks, kui te vaatate kõige viimast rida äh,, kus ähm, lennuliin otsustab kahekümne esimese, kahekümne ühe nädala kuskil keskosas tegutseda, siis me näeme, et enne ja pärast seda seiret ei ole mitte mingisugust võimalust teistel ette, mm, lennuliinidel äh, nendel nädalatel tegutseda. sedasama äh, võib öelda ka äh, suvehooaegade kohta, mis on kolmkümmend üks nädalat pikk, täpselt sedasama asja. siin räägime mitte viieteistkümnest, siin räägime viieteistkümnest nädalast siis nüüd äh, teenistusaegade broneerimine ja selle tasud, äh, juba äh, lennujaamad võtavad väga palju tasusid erinevaid lennuliinidel. küsimus on, kas tegemist on broneerimismaksuga või tühistus, tühistamistrahviga. praegu tegelikult on piisavalt sanktsioone paigas juba lennuteenindusaja tühistamisega. küsimus on selles, et kes Äh, haldab seda kulude äh, osa ja tegelikult praegused äh, ähm, ettepanekud lähevad vastu sellele kaheksakümmend kahekümne reeglile, mis ma ütlesin, lubavad praegu kakskümmend protsenti aegadest ähm, tühistada ja isegi kui me tõstaksime selle üheksakümmend kümne suhtele, jääks see viimane märkus siiski äh, kehtima. ja viimane märkus, kui lubate, võrgustis, võrdust, võrgustik lennujaamad, nii nagu see ettepanekus praegu on, me kardame, et see on täiesti vigane kontseptsioon. ühtne Euroopa taevas praegusel kujul äh, on juba ette näinud äh, ju võrguhalduri Euroopa lennujuhtimisorganisatsioon meie ei arva, et praegu oleks vaja siin mingisugust teist taset veel tekitada juurde ja me arvame, et teenindusaegade reguleerimise süsteem ei ole tegelikult üldse loodud äh, lennujaamade võrgustike haldamiseks, see oli igapäevaseks lennujaama operatsioonideks absoluutselt mõeldud ja lõpetuseks see veel läheb maksma ka, see ei ole tasuta protsess. kui me laiendame seda kõikidele lennujaamadele Euroopas, siis see oleks ab-, tohutult kallis ja, ja ülereguleerimine. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Kaan teile. järgmisena härra Richard Matthews, kes on EasyJeti teenindusaegade ja lennuplaani osakonna juht. Teil on sõna järgmisena saite koha sisse, härra Matthews? sõidame tere pärastlõunat äh, kõigile, suur tänu, härra esimees. mina esindan täna EasyJeti, meil on väga hea meel, et meile kui lennuliinile on antud ka võimalus oma seisukohti selgitada ja pöörduda teie poole. ma võib-olla peaksin ütlema kõigepealt, meie lennuliinina oleme väga palju kasu lõiganud sellest, et ähm, teenindusaegade osas on määrused äh, paigas, äh, meie lii-, meietaoliste lennuliinide jaoks selline määrus tegelikult ongi loodud, me oleme suhteliselt noor lennuliin, oleme praegu Euroopa neljas äh, lennuliin suuruselt äh, viimase aasta jooksul üle viiekümne miljoni reisija ja üks põhjuseid, äh, miks on hea meie vaatevinkli ärakuulamine, on see, et kuigi me oleme Ühendkuningriigis oma peakorteri loonud, ei äh, lähene me sellele määrusele mitte ainult Heathrowi või Gatwicki lennujaama vaatevinklist. kuuskümmend protsenti meie reisijatest tuleb Ühendkuningriigi välistest lennujaamadest, seega Pariisi lennujaam on meile huvi pakkuv, suured lennujaamad Itaalias, Saksamaal, Hispaanias ja mujalgi. ja me lendame pea kõikidesse lennujaamadesse, muuseas täiesti juhuslikult Frankfurt ja Heathrow on ainsad lennujaamad, kuhu me täna ei lenda, aga ülejäänud mujal igale poole me lendame ja me teame väga hästi, kui raske on jalg vahele saada nendel ülekuurmatud turgudel. meie äh, tegevdirektor Carolyn McCall on ka Euroopa transpordivoliniku lennundusnõuandegrupi liige. meie keskendume suurtele lennujaamadele, mitte kõik meie lennud ei välju pealennujaamadest, aga enamus nendest küll ja seega meie jaoks on väga oluline, et äh, see määrus oleks tõsiseltvõetav ja et äh, see meie jaoks ka äh, tööd parandaks. me lendame paljudes lennujaamades, mis ei ole ülekoormatud, aga enamuses siiski lendame nendesse lennujaamadesse, mis on tõsiselt ülekoormatud ja me tahame, et asjad paraneksid on mitu elementi, mis siin ettepanekus äh, on meie toetuse ära teeninud. ma tahan äh, seda rõhutada. Äh, ma juba märkan, et siin on tänagi juba räägitud poolt ja vastu argumentidest, aga ma tahaksin öelda, et me toetame teenindusaegadega kauplemist järelturgudel, sellepärast et me arvame, et see avaks juurdepääsu turgudele on mõned lennujaamad, kus tõesti kõik teenindusajad on täis, aga on selliseid ähm, lennujaame, kus nad on täis sellepärast, et on keskkonna äh, piirangud peal ja nad ei saa uusi teenindusaegu äh, taga äh, anda, aga näiteks Pariisi Orly või Leonardo lennujaam Itaalias võiksid nendest järelturgudest välja väga palju ähm, kasu lõigata. nüüd need äh, uute sisenejate äh, lävendid äh, kümme aastat tagasi, kui me alustasime, meil paljudele lennujaamadele ei olnud äh, juurdepääsu, nüüd on olukord meie jaoks teistsugune, muidugi Catwickis oleme kõige suurem lennuliin, aga teistes lennujaamades üritame tõesti jalga ukse vahele saada, konkurentsi või, konkurents on väga suur, peame kõige suuremate lennuliinidega seal tõesti võitlema ja paljud nendest lennujaamadest, kuigi me paljude lennujaamade jaoks oleme suuruselt teine lennuliin, saame me ainult viis, kuus, seitse protsenti äh, nendest teenindusaegadest äh, ja sellest ei piisa selleks, et olla konkurentsivõimeline see ühe või teise lennujaama põhilennuliiniga ja seega me toetame seda, et seda äh, uue turule sisendaja lävendit tõstetaks praegusest kümne protsendi määras, tõstetaks praegusest määrast kümnele protsendile, võib-olla isegi kaugemale Äh, see äh, kümne protsendi määr tegelikult äh, ka baseerub praegu ühel konkreetsel päeval teenindusaegade saadavusele ühes või teises lennujaamas, nii et see kümme protsent võib-olla ei ole kõige halvem variant, aga tegelikult tuleb arvesse ju ka palju rohkem teisi faktoreid. on veel üks märkus, mille ma teeksin, me toetame seda, et see teenindusaegade jagamine oleks läbipaistvam me teeme väga tihedat koostööd äh, kõikide teenusaegade koordinaatoritega Euroopas ja tegelikult äh, me ei ole alati veendunud, et kõiki äh, seaduse sätteid rakendatakse ühtlaselt, üsna palju on jäetud tõlgenduseks ja tõlgendatakse erinevalt ja mitte kõik koordinaatorid ei kasuta ühte ja sedasama süsteemi ja äh, kõige uuemad ja kaasaegsemad süsteemid annavad võimaluse kontrollijatel natukene paremini optimeerida neid teenindusaegi, mis, mis tal on võimalik välja anda, nii et me tahaksime kindlasti suuremat läbipaistvust ja toetaksime seda, et äh, kõige kaasaegsemad süsteemid oleksid kõikidel teenindusaegade koordinaatoritel. nüüd aga, mis puudutab seda, mille pärast me oleme mures tegelikult puudutab see ainult äh, neid seeriate miinimume eriti mis puudutab äh, selle kurikuulsa kahekümne, kahekümne äh, muutmist kahekümne, kaheksakümne viie, viieteistkümneni, äh, viidati sellele, et ei saa olla kaheksa ja pool teenindusaega, vaid üheksa ja tegelikult kaheksakümmend viis, viisteist on võimalik ainult siis, kui seeria on miinimum kakskümmend nädalat ja tegelikult praegu pakutakse välja, et see suvel oleks viisteist äh, nädalat ja see kaheksakümne viie protsendi asi isegi viieteistkümne nädala jooksul ei saa kuidagi toimida, see peaks olema vähemalt kakskümmend selleks, et sellest, sellest äh, äh, suhte, protsendi suhtest mingisugune kasu oleks. nii et me ei toeta seda äh, et me tõstame selle kaheksakümnelt kaheksakümne viiele, see on mingisugune äh, tegeliku maailma jaoks äh, täiesti null protsent, äh, sellest ei ole mitte mingisugust kasu. ja nüüd nende teenindusaegade seeriate pikkus, see on väga oluline. teenindusaegu antakse välja hooaja kohaselt, üldiselt on suveperiood kolmkümmend nädalat, talvel kakskümmend üks ja siis ülejäänud nädalad Äh, need teenindusajad antakse kas kolmekümne või kahekümne viie nädala seeriate kaupa ja kujutame ette, et mõni lennuliin tahab lennata seer-, äh, äh, sarnaseid seeriaid septembris, oktoobris ja novembris, aga september ja oktoober on teise hooaja all praegu kui november ja see on nonsenss mõnes mõttes. ja pigem oleks keskenduda IATA äh, süsteemile, kus hooaeg kestab märtsist oktoobri lõpuni. ja siis teistpidi see oleks talveperioodiks. asi on selles, et praegu on meil väga palju selliseid marsruute, kuhu me tahaksime sõita kümme kuud aastast septembrist kuni juuni lõpuni, aga juulis ja augus tahaksime me oma marsruute muuta. näiteks nagu Brüsseli puhul üsna palju juulis ja augustis Brüsselis äh, lennatakse vähem ja Brüsselist lennatakse vähem välja. ja seega on hullumeelne, et äh, lennuliinidele sunnitakse peale samad marsruudid äh, juuliks ja augustiks kui mais-juunis näiteks ja siis septembris ja oktoobris. kuid see praegune viieteistnädalane seeria ei äh, luba siis lennulindel septembris ja oktoobris kasutada teistsuguseid marsruute kui juulis ja augustis, kus väga paljud lennuliinid tegelikult puhkuseliine eelistaksid äriliinidele. härra esimees äh, tuletab aega meelde, kõneleja jätkab. kümme nädalat äh, on hea lahendus, viisteist nädalat ei lahenda seda probleemi et äh, teenusajad lähevad kaduma, sellepärast et äh, septembrist oktoobrini seal on ainult kaheksa nädalat tänu. suur tänu. vahetame jälle kohta. oleks meil nüüd siin äh, veel äh, klaver, saaksime mängida otsi kohta, kus sa saad mängu. aga järgmisena äh, härra Baronci Itaalia lennujaama juhtide assotsiatsioonist, teil on ka viis minutit, suur tänu, härra esimees, ma esindan siin Itaalia lennujaamade assotsiatsiooni kolmkümmend kuus äh, lennujaama äh, lennujaama liitu, kolmkümmend üheksa lennujaama, mm, mida me koondame, suur tänu võimaluse eest osaleda sellel debatil, minu esimene sõnum teile on väga lihtne. oluline on see, et see lennunduspakett jääks paketiks, hõlmaks kõik määrused ja teatised ma toetan seda, et kaasajastatakse lennutranspordi läbi koordineeritud seadusandlike meetmete paketi, aga mida ootab Itaalia siis minu koduriik sellelt paketilt? peamiseks eesmärgiks on kõrgema kvaliteediga see teenuse pakkumine reisijale. seadusandluse teatised peavad sillutama teed selleks, et äh, kõigil oleks võimalik äh, kasvada ja maapealse käitluse puhul äh, tuleb tagada see, et miinimumstandardeid täidetakse ja eesmärgiks muidugi on süsteemi paremasse tasakaalu saamine, kuid räägiksin nüüd täpsemalt siis nendest teenindusaegadest. Te olete selle paketiga tegelenud väga hoolikalt ja ka ühtse Euroopa äh, taeva osas samuti olete teinud tõsist teed ja kui, tööd ja kui te mäletate, siis äh, lennuliikluse juhtimisele keskendus äh, ühtne Euroopa taevas, aga võib-olla on teil läinud äh, meelest see, et neljas sammas puudutab maapealset käitlust ja seda, millist rolli mängib lennujaama operaator selles ja vähemalt kahes seadusandluses on sellele viidatud, üks, mis puudutab ettepanekut maapealse käitluse kohta ja teiseks äh, võrgujuhi äh, äh, rakendusseadusandlus, mis puudutab konkreetset lennujaama operaatorit kui maapealse käitluse koordinaatorit. kuidas me tahame seda kontseptsiooni nüüd täpselt määratleda? ma arvan, et teenindusaegadel on siin ka oma roll mängida põhjus, miks lennujaama koordinaatorid kui maapealse käitluse koordinaatorid ei ole määratletud, on sellepärast, et teenindusajad on lennuliinide käes ärge saage must valesti aru, äh, ma ei kritiseeri siin mudelit, seda kaheksakümmend kakskümmend mudelit, mis on seni toiminud suhteliselt hästi, ma tahan rõhutada seda, millist olulist rolli lennuliinid äh, selles väärtusahelas mängivad. aga ma tahan siin väita seda, et selgem ja tõhusam roll äh, Äh, tuleks anda lennujaamade operaatoritele maapealse käitluse operaatoritena ja ka teenindusaegade operaatorina ja siit ma jõuan teise sõnumini. kui raske on leida õiget tasakaalu ülalt alla ja alt üles lähenemiste vahel? kui me tunnistame võrgujuhi nõuandja rolli Äh, siis äh, tuleb arvesse võtta seda, millised on kohalikud vajadused, liikmesriikide vajadused või milline on olnud koordina-, äh, koordinatsioonikomisjoni seisukohad kohapealsel tasandil, me veetame, viitame nüüd konkreetselt komisjoni ettepanekule, siin oleks üsna mitu parandusvõimalust, näiteks mis puudutab parameetrite määratlust, need tuleks kohalikul tasandil paika panna, võrgulennujaama siia toomine võib tekitada ka segadust ja kindlasti tuleb koordinatsioonikomisjoni koosseis täpselt paika panna. kõik huvipooled tuleb kaasata, loomulikult sealhulgas ka võrd-, võrgujuht ja Euroopa Komisjon, aga seda ainult vaatleja staatuses. väga oluline on ka tagada see, et äh, kohalikku seadus, kohalikke reegleid rakendatakse paindlikult äh, ja see paindlikkus tuleb tagada. see äh, tagab läbipaistvuse süsteemi ja selle, et see süsteem ei oleks diskrimineeriv. Ope-, operaator peab selle paindlikkuse välja teenima, aga tal on seda hädasti vaja selleks on erinevaid kriteeriumi, kuidas neid hinnata. igapäevane käitlemine tuleks jätta lennujaamade otsustada, nende, otsustada, kes iga päev nendes lennujaamades töötavad, mitte see peaks olema Brüsseli bürokraatide kätes. olgu nüüd siis tegemist selle koordineerimiskomisjoni või riigiga, nemad peaksid äh, otsustama, millised on kohalikud reeglid. ma võiksin siin rääkida täpsemalt Milano lennujaamast Äh, aruanne on Linate lennujaama Milanos äh, tembeldanud äh, täiesti ülekoormatud lennujaamaks, seda on otsustatud haldusotsusega ja seda ainult ühel põhjusel. nimelt seda piirkonda ei teeninda mitte ainult Linate lennujaam, vaid ka Malpensa ja Bergamo lennujaamad. Malpensa on olnud äh, äh, teie poolt rahastatud projekt, äh, parlamendi ja teiste institutsioonide poolt rahastatud projekt. ja läbilaskevõime on seal päris suur, mis on praegu kasutamata. väga huvitava otsuse võttis trustivastane amet vastu, mille tulemusena on võimatu tagada öö, osa läbilaske kandmine Linatest Malpensasse. see on meie jaoks väga oluline. kas on uksest ukseni teenis või teenindus või lennujaamast lennujaamani teenistus. Teie otsused mõjutavad siin üsna paljut. tahaksin natukene provotseerida Itaalia on üks paljudest riikidest, kus avaliku sektori vahendid järjest kokku kuivavad. aga samas on Itaalia ka see riik, kus eh, lennujaama teenindusmaksud on külmutatud viimase kolme aasta jooksul ja inflatsioonimääraga ei ole neid sugugi kohandatud või on kohandatud väga vähe. Itaalias läheb keskmiselt kümme aastat selleks, et eh, tagada investeeringud, mis on suuremad kui viiskümmend miljonit ja seda loomulikult kõige konkurentsivõime arvelt. ja vähemalt minu jaoks on küll selge, et eh, sellistes oludes tuleb leida teistsuguseid viise infrastruktuuri äh, uuendamiseks ja ma kohe lõpetan, härra esimees. ma kutsun parlamenti üles kaaluma ettepanekut, et äh, igasuguse kauplemise tulud osas määras oleksid suunatud lennujaamade infrastruktuuri laiendamise fondi selleks, et ülekoormatust vähendada nendes kohtades, kus äh, tõesti lennujaamades on tohutud ummikud, näiteks Heathrow puhul. sellest saaks kasu reisijad, sellepärast et äh, ei, ei oleks vaja suurendada lennujaamade teenindusmakse, äh, see oleks kasulik nii avalikule kui ka erasektorile ja julgustaks lennujaama infrastruktuure laiendama tulevikus. härra esimees katkestab kõnelejat hea kõneleja tänab! aitäh! mul on nüüd väga suur ajaprobleem, seega peame kõneajast nüüd kõik kinni. härra Ugias, kas te soovite hetkel midagi öelda? Te võite teha sissejuhatava märkuse, tahate või jätate kogu aja lõpuks? ise otsustate Yes. <clears throat> Uh, il dibattito di oggi è stato già molto oh, interessante. Eh, jah, eh, suur tänu. Eh, tänane arutelu on tõepoolest väga huvitav. aega on meil vähe. niisiis on väga raske kõike ammendavalt käsitleda meil on sel teemal olnud aga ka varem üks kuulamine eh, ning eh, sellel osales ka meie esimees härra Simson. me kõik sooviksime, et meil oleks rohkem aega, eh, kuid meil on variraportööridega ette nähtud kohtumine selleks, et teha vahekokkuvõte ma arvan, et pärast seda esialgset arvamuste kogumise faasi on meil võimalik teha kokkuvõte. kusagil peab olema võimalus see, selleks, et jõuda kokkuleppele, et jõuda kokkuleppele ka järelturu osas, keegi ei olnud selle vastu. vajalikuks peetakse ka läbipaistvust ning ähm, koordinaatoritele äh, vabade käte andmist ning äh, ja need on olulised mõtted, mis täna pealelõunal esile kerkisid. järelturg teenindusaegade kasutamise optimeerimiseks äh, ning see on kahtlemata oluline eh, moment, mis aitab eh, ka lennujaamade eh, võimsust suurendada. sageli me näeme, et huve, et meil tekivad erinevate huvide kokkupõrk-, tõkked ning äh, meil on vaja saavutada see, et nii lennujaamade käidajad kui ka lennuliinid saaksid räägida nagu võrdsed võrdsetega. mis puudutab muid optimeerimismeetodeid lennujaamade töö parandamiseks, äh, näiteks äh, kaheksakümne, kahekümne pealt kaheksakümne viie või viieteistkümne peale üleminemine äh, või koguni üheksakümne kümne peale äh, talve- ja suveperioodidel teenindusaegade optimaalne kasutamine. sellele on väga erinevaid lähenemisi, huvid on erinevad ning siin on ajalooliselt põhjendatud huve on aga ka teiselt poolt jõudusid, kes on huvitatud olukorra muutmisest ning meil tuleb leida majanduslik lahendus. me peame tagama ka uudstulnukatele juurdepääsuvõimalused ning tagama suurema konkurentsi ning õiglase konkurentsi lähtudes kõigist neist aspektidest, tuleb ka märkida, et teenindusaeg ei ole õiguslikult määratletud. see puudutab lennujaamasid Euroopa Liidus, kuid siin ei ole täpset määratlust ning see probleem vajab samuti lahendamist me peame kõigepealt endalt küsima, kellele üldse teenindusaeg kuulub, kellel on õigus neid jagada, kellel on õigus nende üle käsutada. olukord ei pruugi sugugi olla selline, nagu ta praegu on, ma püüan siiski piirduda mulle antud ajaga, me peame lähtuma sellest, et kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks lennud kahekordistuvad ning äh, kui me soovime tagada Euroopas majanduskasvu, äh, kui me tahame tagada töökohtade kasvu Euroopa Liidus, äh, siis tuleb meil arvestades ka majanduskriisi tausta, arendada ka oma lennujaamasid. ning meil on vaja saavutada tasakaalustatud olukord. meie oleme need, kes peavad leidma lahenduse, sest kui meie seda ei leia, siis leiavad lahenduse teised jõud ning äh, meil on vaja tagada Euroopa konkurentsivõime. tuleb hoolitseda selle eest, et äh, me ei jäta tähelepanuta ka keskkonnaküsimusi näiteks Frankfurdi kohtupraktika näitab meile selgelt, millega siin tuleb arvestada, seal keelati öised lennud ning äh, ka niisuguste asjaoludega tuleb meil arvestada. teisalt on vaja aga silmas pidada ka turu huve. sooviksin meenutada veel üht asja Itaalia mereõiguses kehtis reegel, et kui kellelgi oli juba kord kontsessioon, siis ta võis lähtuda sellest, et see kontsessioon ongi tema oma ja igavesti. niisugust olukorda ei saa ka lubada ning me peame tagama juurdepääsuvõimalused ka uustulnukatele küsimus on selles, kui suurel määral saab Euroopa Parlament seadusloome valdkonnas avaldada oma mõju olukorra muutumisele? ma arvan, et meie jaoks on väga oluline tagada tasakaal, aitäh uh,! Fitanza, Sassooli, Maisner, Foster ja proua Lichtenberger saavad nüüd küsimuse esitada ja härra Kohka. kõigil on üks minut ja ma mõtlen seda tõsiselt, üks minut. härra Fidanza. aitäh, härra esimees. ma püüan teha lühidalt soovin esitada konkreetse küsimuse kõigepealt. see puudutab teenindusaegade seeriat Te eh, kirjeldasite tegevusraskusi, lennujaamade haldajate probleeme. mind huvitaks siinkohal järgmine küsimus millised võimalused on uustulnukatel saada teenindusaegu, mis neid takistab, millised äh, on need õigused, millele nad saavad toetuda? ja, ja no, millised on need võimalused juba turul olijatel uustulnukaid eemal hoida? ning ähm, nüüd järgmine teema seoses teenindusaegadega siin on väga keerulised küsimused seotud karistustega. kuidas karistusi saab kohaldada? me soovime saavutada lennujaamade infrastruktuuri maksimaalselt hea kasutuse võib-olla aitaks sellele kaasa tõepoolest järeltulu, järeltulu võimaluste kasutamine, kuid ähm, meil on kindlasti vaja saavutada see, et olemasolevaid teenindusi kasutataks paremini. härra Sassooli, üks minut, palun uh,. C'è un programmino su äh, iPad che si chiama Radar 24. aitäh, siin nimetati äh, ka äh, et me peame lähtuma sellest, milline on olukord kogu maailma lennuliikluses. Äh, kui me kõigepealt nende probleemidega kokku puutume, siis tuleb tõepoolest hirm peale, see lennuliikluse maht on tohutu. kui me vaat-, mõtleme, et kümne või kahekümne aasta pärast on need mahud veelgi suuremad, e, siis e, sunnib see meid tõepoolest tegutsema. meil on tegemist e, paketiga, mis peab aitama kaasa olukorra lahendamisele, meil on vaja leida lahendusi, see on vältimatult vajalik, me peame tagama ohutuse ning me peame äh, tegema selles valdkonnas koostööd, kuid meil on tingimata vaja, äh, ma kohe jõuan lõpuni, ütleb kõneleja, palun mind mitte katkestada äh, kõige olulisem on kehtestada Euroopas niisugused eeskirjad, mis keht-, annavad kasu ka nendele, kes asuvad väljaspool Euroopat. lennundus on seotud väga paljude äh, muude valdkondadega äh, ning äh, siin tuleb tõepoolest mõelda globaalselt, kehtestada globaalsed standardid. proua Mai-, Maisner. ma püüan nüüd juhtida tähelepanu sellele, et küsimus on tõhususes, me ei, ei, ei taha ärritada siin lennujaamasid ega no, lennuettevõtjaid, vaid meil on vaja leida lahendus. kui me räägime siin eh, kümnest nädalast, kümme eh, reeglist eh, kaheksakümmend, kakskümmend, kas oleks võimalik leida siin paremaid lahendusi? aitäh, Gesine ja nüüd proua Foster, üks minut. aitäh. mina nii lühidalt ei saa. ma arvan, et Äh, öeldi, et meil on vaja rohkem lennuradasid ähm, ja me teame poliitikutena, et see ei ole just kõige populaarsem ettepanek valijate hulgas niisiis me peame vaatama, mida me selle komisjoni ettepanekuga teen ja mis puudutab seda kakskümmend viis, viisteist reeglit, siis ma olen äh, sõnavõtjatega täiesti nõus, ma ei saa aru, mis selle reegli mõte on ning järelturg, toetan seda täielikult. Ehm, äh, kui teised liikmesriigid ka tahavad seda teha, ma ei näe mitte mingit mõtet, nii et, et tõesti äh, üheksakümmend üheksa protsenti nendest võiks ju olla vabalt kaubeldavad nendest teeninguaedadest nüüd äh, koordine-, koordinaatorite roll ja kas, kas see, kas nad ikka teevad seda tööd, mida nad peaksid tegema, kõikides lennujaamades ju probleeme ei ole, aga on selgelt ka selliseid lennujaame, kus, lennujaamu, kus probleeme on, nii et, et võib-olla peaks selle küsimusega tegelema me oleme mõnikord kuulnud teenindusaegade kuritarvitamisest, mina küll ei usu, et siin mingit laialt levinud kuritegemise, kuritarvitamisega tegemist on. võib-olla üksikuid probleeme on ja nendega tuleb tegeleda, aitäh. proua Lichtenberger viimasena. Italiano perché forse così guadagno un minuto in più, no? ma räägin itaalia keeles, võib-olla mul kulub selleks siis minuti jagu rohkem aega siiski ma jätkan saksa keeles. minu jaoks on küsimus äh, selles, millele viitas ka noh, kolleeg Utšes, kellele see teenindusaeg kuulub, kellel on õigus kahtluse korral äh, avada näiteks börs ja kaubelda teenindusaegadega, see on määrava tähtsusega punkt. loomulikult, see on minu küsimus ka viimasele kõnelejale Eh, kui niisugune kauplemine aset leiaks, siis kas see lahendaks probleemi, jah või ei? ja kui jah, eh, siis kes on see, kes, eh, kellel on see võimalus, kuskohast ta tuleb? viimasel kuulamisel me kuulsime pika ettekannet Itaalia ekspertidelt, küsimus on selles, et kogu rahaturg kaupleb asjadega, mida keegi ei oma, mis kellelegi ei kuulu, niisiis siin ei tohiks olla takistusi, aga kuidas see asi õiguslikult välja näeb? kes oleks see, kellel oleks võimalus teenindusaegadega kaubelda? aitäh ja õnneks härra Koh loobus sõnavõtust, et härra Kross saaks sõna võtta. aitäh, härra esimees, teen lühidalt küsimus on suudetud, suunatud lennuettevõtjatele, kui kõik äh, lennukid, äh, lennuajad on heas kasutuses, äh, kas siis selleks, kui mul ei õnnestu näiteks lennukeid täita, peaksin ma ikkagi lendama pooltühjade lennukitega, et mitte kaotada oma teenindusaegu? aitäh, härra Grosch, te kasutasite oma kolmkümmend sekundit korralikult ära niisiis, äh, kas keegi soovib nüüd vastata meie külalistest? Äh, sõna saate paariks minutiks, härra, teil on midagi öelda, ei ole, aitäh. Hmm. härra Fõuks, kus te nüüd oletegi? kaks minutit. vastaksin äh, härra Fidanza küsimusele, minu arvates on erinevus sanktsioonide ja teenindusaegade reserveerimissüsteemi vahel. Äh, Hispaanial ja Ühendkuningriigil vist on olemas sanktsioonide süsteem, teistel mitte ning äh, need süste-, sanktsioonide süsteem ja teenindusaegade reserveerimise süsteem tegelevad äh, erinevate asjadega, see teenindusaegade reserveerimise süsteem on justkui äh, stiimul lennu, lennuettevõtetele tagastada teenindusaeg võimalikult kiiresti niisiis, niimoodi saab siis äh, neid teenindusaegu juba anda teistele äh, lennufirmadele, äh, kui mida tõhusama, mida varem lennufirmad need teenindusajad tagasi saavad, seda tõhusamalt saavad nad neid kasutada. niisiis, tegemist on kahe erineva asjaga ning tahaksin öelda, et lennujaamad selle pealt ei teeni, see raha, mis niimoodi saadakse, läheb tagasi lennufirmadele ja kasutatakse sellist lihtsat maksustamissüsteemi, nii et, et teatud protsent lennujaama maksudest läheb neile lihtsalt tagasi. nii et, et mingit stiimulit lennujaamade endi jaoks ei ole, nad ei teeni selle pealt. nii et, et sellega lõpetan. aitäh! härra Kaan, kaks minutit aitäh, vabandan. Äh, ütlen, et ma esitan siin ka IATE-t, nii et, et äh, nii et, et äh, ma võtan ka nende nimel sõna. nii et, sest ma üritan olla võimalikult läbipaistev. härra Fidanza, mis puudutab uusi turule tulijaid, siis siin sõltub asi definitsioonist, me võime Äh, vaadata, äh, kui me räägime Euroopa ülekoormatud lennujaamadest äh, ja ärgem unustagem, et on ka kaubalennud, odavlennufirmad, siis rahvusvahelised lennufirmad, mandritevahelised lennud. nii et, et probleem on tõesti väga tõsiselt ja ma leian, et see kaheksakümmend kakskümmend reegel ei soodusta tegelikult paljudel juhtudel turule juurdepääsu Euroopas on äh, selliseid ülekoormatud lennujaamu, kus on väga raske teenindusaega saada. aga ma ütleksin siiski, et praegune süsteem ei ole turgu tegelikult kahjustanud. Äh, te ütlesite, et kui meie oma süsteemi muudame, siis teised peaksid ka muut-, muutma. minu arvates on tegu ülemaailmse süsteemiga, see süsteem on üle maailma väga hästi toiminud ja mina ütleksin, mina leian, et meie Euroopas peaksime olema väga ettevaatlikud eh, oma regionaalsete algatustega ja siis lootma, et ülejäänud maailm meie eeskuju järgib. mina eh, ei usu eriti, et nii läheb. nii et, et kutsuksin üles ettevaatusele. härra Kross, kas ma lendaksin tühja lennukiga? võib-olla jah. aga mina ei saa lennufirmade nimel sõna võtta aga mis puudutab teenindusaegade ettepanekut, siis me peaksime väga ettevaatlikult suhtuma ettepanekusse, mis soodustab sellist tühja lennukiga lendamist. Ehm, see on pisut diplomaatiline vastus, aga muud ma praegu anda ei saa. aitäh. härra Matthews, kaks minutit. aitäh. Ehm, kinnitaksin veel kord, et ehm, teenindusaegade reguleerimine on väga hea Äh, nende lennufirmade jaoks, ähm, kes tahavad areneda, nemad on sellest kasu saanud. Äh, ja mõned, mõned asjad tuleb uuesti läbi vaadata loomulikult selle määruse juures ja üldiselt äh, me oleme valmis aitama selle läbivaatamise käigus. EasyJet on suutnud vanale määrusele tuginedes areneda, aga selleks, et me saaksime ka edaspidi kasvada, on meil vaja määrust, mis ajaga kaasas käib. meil on väga palju kaotada, kui see künnis selles määruses suureneb. sest et siis oleks uutel lennufirmadel turule kergem tulla ja meil jällegi oleks oma teenindusaegu säilitada raskem aga me oleme valmis sellega riskeerima just nimelt selleks, et kõigil oleks võrdsed konkurentsitingimused, aitäh. ja härra Baronitsi viimasena. ma teen lühidalt. vastaksin lihtsalt proua Lichtenbergeri küsimustele. tuletaksin meelde, et, et ITS-süsteemide osas üks ettepanek, mille poolt te hääletasite, on suunatud sellele, et osa tuludest, mis tulevad siis heitmetega kauplemisest, läheksid infrastruktuuri arengule, miks mitte teha sedasama nüüd ka teenindusaegadega kauplemise puhul? hästi. üks asi on see, et me ei saanud vastust küsimusele, kellele kuuluvad teenindusajad. kas keegi tahab sellele küsimusele vastata, kelle omad on teenindusajad? meil on siin kõigil erinevad seisukohad kui ma esitaksin kõigile siin esinejatele küsimuse, ilmselt oleks meil viis erinevat seisukohta, aga nüüd kolmkümmend sekundit ja kellele kuuluvad teenindusajad? ja kuidas on kümne nädalaga viieteist nädala asemel, küsib proua Meisner. majanduslikus mõttes saavad lennufirmad kogu tulu teenindusaegade kasa-, kasutamisest ja teenindusaegade müügist ka nii et, et äh, võib-olla peaks siis juriidiliselt paika panema, et teenindusajad kuuluvad siis lennuliinidele. kümme nädalat viieteistkümne nädala vastu, jah, seda teemat võib arutada mina seda liiga palju ei rõhutaks. enamik teenindusaegade sarju kestab läbi kogu hooaja, nii et, et me ei peaks sellistele erandlikele juhtudele Eh, keskenduma, nii et, et eh, võib-olla seda kümmet nädalat võiks tõesti kaaluda. härra Baldwin, kas teie soovite ka lühidalt sõna saada? kus te üldse olete? mina tahtsin vastata teie küsimusele, kelle omad on teenindusajad. ma olen täiesti nõus sellega, mida härra Smith ütles majanduslikust vaatevinklist, aga poliitilisest vaatevinklist kuulu, kuuluvad nad eh, seadusandjale, Euroopa Liidule, teie olete need, kes panevad paika reeglid eh, eh, Euroopa Liidus, teie panete paika reeglid, kuidas neid teenindusaegu kasutatakse ja ma loodan, et te panete paika head reeglid. niisiis, lennufirmad on parlamendile palju raha võlgu või? niimoodi on siis lugu? tahaksin tänada esimeses paneelis osalejaid ja nüüd jällegi suur kohtade vahetus. Telecast or whatever. The... ja nüüd läheme siis äh, maapealse teeninduse juurde, mis loodetavasti ei põhjusta nii palju vaidlusi. niisiis. järgmisena tulevad siia Dmitri Diburnonvill, Anna Kolmas, Carlos Navas Garcia. ja tahaksin saadikutele meelde tuletada sellel ettepanekul on osasid, mida tuleb arutada koos tööhõivekomisjoniga. väga paljud sotsiaalsed tingimused, töötingimused kuuluvad tööhõivekomisjoni pädevusse. niisiis kõigepealt siis eh, Dmitri, Dmitri Döp-, Bournonville, kes vajab ka meie ainsat laptopi. Are we ready to go, guys? kas te olete valmis? Are you ready? okei okay,, Mr. niisiis, härra de Bournonville, viis minutit, palun aitäh. ma jätan vahele selle kokkuvõtte, mis ma ette valmistasin, eeldates, et te olete nendega, nende eesmärkide kokkuvõttega juba tuttav ja üritaksin vastata küsimusele, mis mulle esitati, kui ma seda ettekannet ette valmistasin. kas minu arvates komisjoni ettepanek parandab Äh, siis äh, teeninduse tõhusust ja usaldusväärsust ja kvaliteeti. minu vastus on jah. Äh, ma kaalusin paljusid asju, need asjad on tehnilise iseloomuga, mina olen jurist ja siin ma ei esinda ei lennujaamu ega lennufirmasid ega maapealset teeninduse esindajaid, ma räägin kui siis jurist, kui ekspert. nagu eh, te olete täheldanud, eh, maapealne teenindus eh, just väikeses Euroopa Liidu, Euroopa lennujaamades on reguleerimata, ma pean silmas selliseid lennujaama, kus reisijate arv on alla kahe miljoni reisija ja kaubaveod alla viiekümne tuhande tonni välja, kui jätta välja, välja mm, omateenindus, siis need lennujaamad tegelikult on reguleerimata, ei ole reegleid, mis puudutavad maapealse teeninduse korraldamist. ilmselt lähtutakse põhilistest konkurentsireeglitest ning mis puudutab tõhusust, siis tahaksin öelda, et heakskiitmise menetlus ja need rahalised tingimused, mis tuleb täita, on sarnased sellega, mis on kehtestatud lennufirmadele, kui nad litsentse taotlevad ja nendega kindlasti kaasneb teatud halduskoormus ja ka rahaline koormus uutele turude tulijatele ja võib-olla ka teatud äh, riiklikele lennundusametitele, mis praegu ei tegele selliste kinnitu-, lubaduste või lubade andmistega siis äh, maapealse teeninduse korraldajatele. Äh, samuti tahaksin juhtida tähelepanu, et see luba antakse ainult viieks aastaks ja äh, see võib olla pisut üllatav, näiteks lennufirmade puhul selliseid piiranguid ei ole ja võib esitada küsimuse, et miks see luba on ajaliselt piiratud, kui arvata, kui arvestada, et äh, maapealse teenuse korraldajaid ju pidevalt kontrollitakse liikmesriikide vastavate ametnike poolt äh, on erinevus ka äh, teenusepakkujate vahel osad peavad läbima hankemenetluse, mis korraldatakse siis vastavalt määrusele eh, ning teatud hanged, hanketingimused, eh, mis puudutavad eh, varustust, tööjõudu, need võib-olla ei ole kohased, arvestades uusi turule tulijaid, kes võib-olla loodavad sellele, et nad saavad kasutada juba turul olijate seadmeid ja veel üks asi, äh, selle loa andmise otsuse edasikaebamine äh, on ka midagi, mida saaks korraldada paremini ja kiiremini, selleks et äh, vältida siis igasuguseid kohtulikke tõkkeid uutele turule tulijatele. võib-olla mäletate juht, hiljutist juhtumist Brüsseli lennujaamast, Äh, kus käimasolevate kohtuasjade äh, tõttu on paariks aastaks lihtsalt maapealse teenistuse turg külmutatud, tuleb oodata kohtuasja tulemust. mis puudutab nüüd kvaliteeti, äh, siis ma tahaksin öelda, et liiga üksikasjaliste ja konkreetsete kvaliteedistandardite kehtestamine võib põhjust piirata konkurentsi, konkurentsi siis maapealse teeninduse pakkujate vahel ja samuti äh, need kvaliteedistandardid, äh, äh, mis on kehtestatud lennujaama kasandajatele ja lennufirmadele ja mitte ainult maapealse teeninduse pakkujatele, võivad suurendada siis lennufirmade vastutust reisijate ees. nii et, et ma arvan, et selles mõttes maapealse teeninduse pakkujad koos oma kindlustajatega peaks ähm, äh, saa-, hakkama saama suuremaid kahjutasunõudeid äh, lennufirmadelt ja, ja võib-olla arvestatakse sellega ka siis, kui hakatakse läbi rääkima siis maapesuteenuse paku-, pakkumise lepinguid ja just vastutuse küsimust ja ma arvan, et võib-olla nende lubade andmise äh, protseduuri ja, ja praeguse lennundusjulgeolekusüsteemi vahel saab tõmmata ka paralleele, eh, näiteks reguleerivate ametkondade staatuse küsimuses. ning lõpetuseks juhiksin tähelepanu sellele, et eh, liikmesriikide tööseaduste järgi saavad liikmesriigid reguleerida maapealse teenuse hindu monop-, kui tegemist on monopoolse teenuse paku-, pakkujaga ja äh, niimoodi võib äh, siis maapealse teeninduse järjepidevus sattuda ohtu ning mis puudutab äh, lennujaamade lennundusalase tegevuse definitsiooni, mille järgi ei tohi ristsubsideerida selliseid maapealse käitluse tegevusi, siin võib jällegi, siit võivad sündida kohtuasjad mis äh, puudutavad just nimelt siis ne, seda ristsubsideerimist äh, lennujaamade lennundustegevuse osas. näiteks äh, kuidas, kuhu alla käivad kinnisvaraga seotud tegevused, nii et, et siin selles valdkonnas peaks olema sõnastus täpsem, kui ta praegu on, aitäh. aitäh. ja järgmisena Anna Kolmas Poolast, palun. viis minutit suur tänu, suur tänu, härra esimees ja suur tänu, et kutsusite mind sellele kohtumisele, kõneleja ütleb, et ta räägib oma emakeeles poole keele, poola keeles. ma tahtsin teiega jagada meie seisukohta selle uue määruse eelnõu kohta ja rääkida siis äh, selle ameti vaatevinklist, kes tulevikus seda määrust peab äh, rakendama. ja rääkisin siis sellest kõigest selle seadusandliku raamistiku kontekstis, mis on Poolas vastu võetud. Euroopa Komisjoni määruse eelnõu eesmärgiks on tagada ära Euroopa lennujaamade suutlikkus paremini kõrgema kvaliteediga maapealsed käitlusteenused loomulikult äh, toovad kaasa ka suurenenud läbilaskevõime meie lennundusturul ja lennujaamades. uus äh, kohustuslik äh, litsenseerimissüsteem kõikide lennujaamas äh, maapealse käitlusega tegevate ettevõtete jaoks tähendab seda, et need ettevõtted, kes tahavad sellele turule siseneda, peavad selleks kõigepealt äh, saama litsentsi ja nende tegevust kontroll- ja täitma üsna mitu kriteeriumit, sealhulgas äh, finantskriteeriumid ja äh, ka nende mainega seotud kriteeriumid. mina arvan, et need tingimused ja kriteeriumid peaksid olema natukene suurema arutelu all, sest et praegu on üsna palju tõlgendusruumi jäetud äh, selles ettepanekus nende osas. nüüd, mis puudutab vastastikust tunnustamist äh, nende litsentside puhul üle Euroopa, see süsteem peaks olema sõbralik äh, ettevõtete suhtes, äh, kes tahavad äh, laiendama tegevust väljaspoole? no wymagam pewnego lubade andmise protseduur peab olema väga täpselt paika pandud, samuti ka täidesaatmisprotseduurid, siin on väga palju, mida on veel vaja reguleerida ja meie Poolas eh, sageli eh, eh, oleme mures sellepärast, kui meile kehtestatakse niisugused üldised reeglid, meil on üldis, meil on eeskirjad, teenuste pakkujad peavad pakkuma sedasama kui ka lennuettevõtjad, kes tahavad maapealset teenindust korraldada oma teeninduse raames äh, me peame mõtlema, kas kõik eeskirjad on tõepoolest vajalikud selleks, et äh, korraldada maapealsete teenuste pakkumist. me peame arvestama konkurentsi ja vajadustega ning äh, liikmesriikides äh, on võimalus selle projekti raames praegu kehtestada täiendavaid nõudeid arvestada tuleb ähm, monopolide vastase võitluse aspektidega, samuti ka hinnakujunduse aspektidega. teisalt äh, tuleb silmas pidada ka halduskoormust. seda nii lennujaamade jaoks kui ka teenusepakkujate jaoks küsimus on selles, kas jätta äh, see turu hooleks, äh, lasta teenusepakkujatel omavahel konkureerida turutingimuste raames või kehtestada rangemad eeskirjad. komisjon näitab selgelt vajadust võimaldada juurdepääsu turule ka uutele teenusepakkujatele, siin tuleb uurida, milliseid võimalusi direktiiv selleks lubab ning äh, kõik me oleme ju huvitatud parematest lahendustest. samuti tuleb silmas pidada maapealsete teenuste kvaliteeti. miinimumstandarditest tuleb tõepoolest kinni pidada Need standardid peavad kehtima aga ka äh, ter-, äh, kogu lennujaamade tegevuse valdkonnas ning äh, siin tuleb lähtuda just üldistest eesmärkidest ning lõpuks nüüd kokkuvõtlikult Euroopa Komisjoni seatud eesmärgid on tõepoolest väga selged, väga asjakohased me kuulsime siin, millises suunas areneb lennundus, kuidas suurenevad mahud, kuid need vahendid, mis aitavad meil nende suurenevate mahtudega toime tulla, nende üle tuleb tõsiselt järele mõelda, me vajame turu liberaliseerimist, meil on vaja halduskoormuse vähendamist. aitäh tähelepanu eest! suur tänu, järgmisena saab sõna härra Carlos Naus Garcia kes esindab Lennujaama Teeninduse Assotsiatsiooni, teil on ka viis minutit, härra Garcia, palun. Thank you very much for your suur tänu, härra esimees, selle küllakutse eest. mina esindan äh, kõige suuremate Euroopa maapealsete teenindajate eh, assotsiatsiooni, me oleme sõltumatute eh, eh, teenusepakkujate assotsiatsioon, me ei sõltu lennujaamadest ega valitsustest, me tahame tagada võrdsed mänguruumid, mänguruumi kõigile. me oleme olnud kaasatud ka praeguse maapealse käitluse direktiivi koostamisse, komisjoni kohaselt on see toonud kõr-, kvaliteedi tõusu ja hindade langemise kaasa mõned märkused selle praeguse ettepaneku kohta, kõigepealt äh, lennunduspakke, lennujaamade pakett. meile ei meeldi see, et äh, maapealne käitlus läheb sama paketi alla. tegemist on põhimõtteliselt erineva äh, asjaga ja maapealne käitlus ja tasakaal tuleb leida ilma teisi paketi asju sellega kaalumata, praegu seda aga siiski tehakse komisjoni kohaselt äh, maapealne käitus äh, annab operatiivkuludest ettevõtetes, äh, lendusettevõtetes viis kuni kümme protsenti. maapealsed teenused, mis on praegu peamiselt selle regulatsiooni allikad, esindavad viite kuni kuute protsenti. lennuhinnad sellest mõjutatud ei saa, aga meie, väidetavalt, aga meie arvame, et lennuhinnad siiski tõuseksid, sellepärast et töötajad, personali tuleks rohkem koolitada Vari, mis on peamine probleem? probleem on selles et, et seitsekümmend protsenti kõik ähm, lennud hilinevad sellepärast, et probleemid on maa peal, aga see ei ole mitte meie ettevõtete süün ainult. ainult viis protsenti nendest äh, hilinemistest on tegelikult maapealsete käitlejate äh, tõttu tekkinud. me oleme nõus äh, sellega, et praegu jäävad ähm, nende lennuliinide jaoks, kellel on oma maakäitlussüsteemid äh, samaks, nagu need on, praegu kõik linnu, lennuliinid ju ometi kuuluvad allianssidesse, me oleme seotud piiratud õigusega, praegune reegel ei ole realistlik, sellepärast et eh, teatavad ajapiirangud on lennujaamades ja seda reeglit kasutatakse üsna palju ära ka süsteemi kuritarvitamiseks ja seega see omateeninduse eh, reegel ei ole eh, arusaadav ja tekitab ebakindlust turgudel. me oleme samuti palunud seda, et praegused äh, Äh, peale sunnitud oma teeninduslitsentsi äh, alusel turule juurdepääsu lubamine tuleks äh, peatada, nii nagu komisjon on ette pannud. nüüd, mis puudutab lennujaamade koordineerivat rolli, me toetame komisjoni ettepanekut, aga me arvame, et tuleb omavahel eristada see, kui lennuettevõte on ühtlasi ka maapealse teenuse pakkuja, sellepärast et ta on meiega konkurents konkurentsis, ma arvan, et sõltumatud ametid peaksid selle konkurentsi lahendama, sellepärast et muidu tekivad jällegi äh, tõkked äh, võrdsete võimaluste tagamiseks kõigile selle uue äh, määrusega. me ei taha seda, et meie konkurentsil oleks võimalus kaikaid kodarast igal nädalal meile loopida nüüd äh, õiguslik äh, määratlus äh, praeguses kuju, praegusel kujul komisjoni ettepanek on hea, kuid nõukogu on sellele radikaalselt vastu. meie jaoks on väga oluline õige, tegelik kontroll ja risttoetuste osas tuleb kontroll saavutada, selleks tuleb näiteks võrrelda äh, Ähm, aruandlussüsteeme ja leida uus süsteem, sellepärast et praegune süsteem ei taga seda võrdset äh, mänguruumi. meie kolleeg, äh, kes on jurist, äh, rääkis sellest, et lennujaamade, et lennujaamadel ei osale kohus, ei ole kohustust osaleda pakkumistes, et see on mingisugune vildakas süsteem, me arvame, et komisjon õigesti on lahendanud selle küsimuse. nüüd äh, käitlejate arv kõik on nõus sellega, et need lennujaamad, kus on üle kümne miljoni reisija, äh, on need ettepanekud kohased, aga kus on väiksemad lennujaamad, viis kuni kümme miljonit, on need kaheldava äh, tagajärgedega. nüüd äh, personali üleminek, me oleme nõus personali üleminekuga kui realistliku lahendusega, kuid sellel on kaks Ehm, kindlustus, see peaks puudutama kõiki, mitte ainult sõltumatuid äh, üksuseid ja tuleb äh, äh, tagada see, et ettevõtetel on võimalus ise see asi korraldada, me oleme nõus Ecosokiga, kes on viidanud võrdsetele õigustele. see tähendab seda, et sõltumatud maapealse käitluse ettevõtted Äh, peavad andma siis tasuta pileteid oma personalile. Äh, samas lennuliinid on kohustatud andma ainult tasuta teenistuse. nüüd pakkumised, me toetame komisjoni ettepanekuid äh, lennujaama kasutajate komiteelt, mis on tulnud, tuleb vältida huvide konflikti sellel puhul, kui lennuliinid otsustavad, millise maapealse käitleja nad valivad aitäh! suur tänu, härra Garcia! härra Sassada, teil on nüüd ka võimalus viie minuti jooksul kommenteerida asja, härra Sassada. suur tänu, härra esimees! Eh, bardzo chciałbym podziękować ekspert... Suur tänu, härra esimees! mina sooviksin tänada eksperti väga huvitava äh, seisukoha eest. minu jaoks on äärmiselt tähtis see, et me kuuleksime kõikide asjaosaliste arvamusi, mis puudutab lennujaamasid, kõik liikmesriike, kõiki osalisi. Neil kõikidel on erinevad huvid ja nad näevad asja erinevast aspektist. loomulikult sõltub äh, suhtumine dokumendi teksti sellesse, millised on osapoole huvid ning äh, siin on äh, kahtlemata väga palju erinevusi. maapealse teenindusega on seotud väga palju erinevaid sektoreid ning siin on väga palju erinevaid segmente, kes on asjaga seotud me räägime siin rohkem kui sajast tuhandest töökohast ja seda on tõepoolest palju. niisiis on dokumendil väga suur mõju eh, inimestele. väga oluline oli kuulda siin kahte sõna, dereguleerimine ja liberaliseerimine. meie eh, lähenemine nendele kahele eh, küsimusele on tõepoolest oluline ning seetõttu tekib siin ka küsimus, kas see dokument kajastab parlamendi eh, seisukohti piisaval määral dereguleeriseeri-, dereguleerimise ja liberaliseerimise ideed? Eh, need on väga olulised mõtted, eh, kahjuks ettevõtjate valimise kriteeriumid pakkumismenetluses ei ole alati nii selged, menetlused ei ole läbipaistvad lennujaamadel peab olema võimalik vabalt valida teenusepakkujaid, peab olema tagatud äh, aus konkurents äh, ning äh, peab olema võimalik ka taganeda juba sõlmitud lepingutest, kui partner ei täida oma kohustusi. siin ma näen puudusi meil on vaja süsteemi, mis oleks deregulariseeritud ja mis oleks liberaalne. kas seda on võimalik saavutada? kas meil on võimalik äh, teha seda nii, et me ei muuda lennujaamade olukorda Euroopas keerulisemaks. Äh, kui me võimaldame oma teenindust äh, ilma mingite piiranguteta, kui me lubame ettevõtetel pakkuda oma teenuseid lennujaamades vabalt, siis niisugune süsteem peab toetuma kindlatele kriteeriumidele, mis puudutavad ohutust, julgeolekut, tagama, et oleks täidetud Euroopa standardid see süsteem peab olema läbipaistev eh, ning eh, ka tsentraliseeritud eh, kontrollisüsteemi eest ei tohiks kehtestada eraldi tasusid. see on süsteem, mille eest vastutavad lennujaamade käitajad ning lennujaamade maapealsed teenused peavad olema tagatud ka kriisiolukordades. kas seda tahta on utoopiline? ma arvan, et ei ole Len-, väga paljud lennujaamad toimivad ideaalselt, näiteks Jaapanis. Jaapani delegatsiooni aseesimees võis seda kinnitada. mis me siis nüüd teeme, kas me saadame teksti komisjonile tagasi? kas raportöörid toetaksid seda mõtet või oleks meil vaja äh, lähtuda sellest, et me soovime teksti muuta, et ta vastaks paremini meie ootustele. see dokument sisaldab väga paljusid häid lahendusi, näiteks miinimumnõuded kvaliteedile, loa taotlemine Euroopa tasandil ja nii edasi. Need on head ettepanekud, mis komisjon on teinud ja need lähevad õiges suunas, kuid meil oleks vaja olla siiski veidi ambitsioonikam, aitäh! suur tänu, härra Sassada! sõnasoovijate nimekiri on nüüd väga pikk. ja ma tuletan meelde, et sõnasoov tegelikult tähendab küsimuse esitamise soovi ülesnäitamist, aga kõigepealt saab sõna härra Mann aitäh, härra esimees. minu meelest on väga hea, et me siin eraldasime komis-, komisjonide vastutusvaldkonnad, kuid minu küsimus on suunatud härra Garciale. määrus on suunatud reguleerimisele Euroopa tasandil kas subsidiaarsuse põhimõttest on siin piisavalt kinni peetud, kas on arvestatud lennujaamade eripära piisaval määral? see oleks oluline ning eh, teine küsimus on seotud eh, sellega, et komisjon tegi ettepaneku äh, Äh, mille kohaselt personali koolitamiseks piisab kahest päevast. mina olen täiesti teistsugusel arvamusel, koolitus peab äh, olema oluliselt põhjalikum. milline on teie vastus sellele küsimusele ning äh, nüüd veel üks küsimus, mis puudutab liikmesriikide rolli lennujaamades maapealsete teenuste korraldamisel. suur tänu ja nüüd ülejäänud kõnelejatele on üks minut härra Fleckenstein. jaa, härra Fusetsna, liiga eh, härra esimees, austatud kolleegid, kõigepealt eh, mul on kahju eh, sellest, et meil ei ole siin Euroopa Ametiühingute esindajat, kes saaks võtta sõna töötajate huvide kaitseks, sest see oleks äärmiselt oluline. teine oluline punkt on see, et äh, komisjonide pädevused on selgelt äh, lahutatud, see võib avaldada positiivset mõju. oluline on pöörata tähelepanu kvaliteedile, koolitusküsimustele, need ei puutu meie kui komisjoni, äh, kui transpordikomisjoni pädevusse, kuid kui me nüüd vaatame siin teenuste pakkujate rolli, siis äh, on vaja avaldada mõju konkurentsiolukorrale. Äh, siin ma ei näe äh, olulisi edusamme ning meil tuleb mõelda, kuidas edasi liikuda. siin on kuulda olnud ka kriitilisi märkusi. üks oluline punkt oli see, et kui protseduurid aitavad klienti, kui sellest on kliendil kasu, siis on seda mõtet arutada aga ähm, meil ei ole vaja ajada asja liiga keeruliseks, aitäh. härra Klints. aitäh, ma toetan härra Fleckensteini, ka mina leian, et struktuurilisi küsimusi ei tohi er-, eraldada sotsiaalküsimustest komisjon lähtub hüpoteesist, mis minu arvates on vale nimelt, mida suurem on lennujaam, seda rohkem on vaja teenusepakkujaid, maapealsete teenuste pakkujaid. mina võin kinnitada, et kui ma olen suures lennujaamas nagu Heathrow või mõnes muus suures lennujaamas, kus on näiteks kaheksa kuni üheksa teenusepakkujat, siis ei ole sellepärast veel maapealne teenindus parema kvaliteediga, mida suurem on lennujaam, seda keerulisem on kogu see eh, teenindus ning kui see ühendatakse veel tohutu hulga teenusepakkujatega, kellel on erinevad protseduurid, erinevad menetlused, siis tekivad probleemid. minu arvates ei ole siin seost maapealsete teenuste pakkujate arvu ja teenuste kvaliteedi vahel teiseks, kui midagi läheb valesti, siis pöördutakse lennujaama poole, äh, lennuliini poole äh, ning äh, see tähendab, et kvaliteedi eest hakkab äkitselt vastutama lennukompanii ja mitte see maapealse teenuse osutaja. ning viimane punkt, ma olen täielikult nõus sellega, et me peame tagama selle, et et kui lennujaamad ise pakuvad oma teenuseid, siis peab olema sel-, maapealse teenuste pakkumine lahutatud lennuteenustest, aitäh! proua Lichtenberger um,. aitäh, kuna siin arutelus on tõepoolest väga tugev ideoloogiline taust, siis tuleb küsida, mis on see lisandväärtus tarbija jaoks? Eh, mis on lisandväärtus lennujaama käitaja jaoks? sellele küsimusele ei ole keegi veel vastust andnud. mida rohkem on teenusepakkujaid, seda parem on kvaliteet, sellega me, nagu me näeme, nõustuda ei saa. on teised faktorid, mis on oluliselt eh, suurema tähtsusega ning eh, lisaks veel oleme me siin arutanud volinik Kallasega tema ametiaja alguses selle üle, kas edasist liberaliseerimist oleks vaja ning miks transpordikomisjon on teinud väga palju kriitikat ning sellegipoolest on nüüd ikkagi esitatud see ettepanek, aitäh! proua Foster, palun. suur tänu, härra esimees. komisjoni dokument üldiselt on päris hea ja loomulikult äh, tuleb asja pärast muret tunda. erinevad ettevõtted on äh, teenus, maapealseid teenuseid pakkunud äh, aastakümneid, see pole mitte midagi uut ja on väga palju väiksemaid ettevõtteid täna äh, Äh, ja ka odavlennufirmasid, kes äh, ise ei teeninda, ise seda teenindust ei paku kulude kokkuhoiu põhjal, nii et meie küsimus on, mida meie teeme, eraannusettevõtteid langetavad selle otsuse oma ärimudelite järgi, nad üritavad saada kõige paremaid tehinguid ja paremaid lepinguid loomulikult ja meil on minu meelest küll väga raske hakata siin ettekirjutusi tegema selle alusel, kui suur on lennujaam või kui palju lennujaamas on erinevaid käitlejaid ma arvan, et Ühendkuningriigi seisukohast on küll võim-, väga oluline paindlikkus tagada nüüd tarbijakaitse küsimused, proua Lichtenberger viitas klientidele, tõesti, teinekord on sellised lepingud selliste maapealsete käitlejatega, kes lihtsalt äh, äh, kaovad pildilt, kui tekib probleem ja tegelikult äh, tarbija ei tea, kes nende eest peaks hoolitsema ja see on tegelikult lepingu nõrkus lennuliini ja maapealse käitleja vahelises lepingus ja ma arvan, et me peaksime leidma kõige parema viisi tarbijatele. Sabine, palun. Sabine Vils, palun. aitäh, komisjoni ettepanek äh, ei vasta mingitele eesmärkidele, see ei vii eesmärk, äh, meid eesmärgile lähemale, äh, see survestab liigselt töövõtjaid, samas ei aita see kvaliteeti parandada ning liberaliseerimise osas on olukord muutunud halvemaks ohutuse ja turvalisuse osas meil on vaja, et töötajad oleksid paremini koolitatud, et neil, neile makstaks rohkem palka, et ettevõtted oma tegevust koordineeriksid äh, ning siin ei ole eraldatud sotsiaalpoliitilisi küsimusi majandusküsimustest ning tõepoolest tekib küsimus, miks ei ole siia kutsutud ametiühingute esindajaid, et nad saaksid rääkida, kuidas on tegelik olukord ning mida oleks tõepoolest vaja, aitäh. härra Kaaler. Äh, aitäh, küsimus on selles, et komisjon lähtub valedest alustest, nimelt et seitsekümmend protsenti hilinemistest on tingitud maapealsetest teeni-, maapealsest teenindusest. siin usutakse väga tugevalt ka seda, et olukorda on võimalik muuta nimetatud abinõudega. meil on vaja Äh, siiski äh, kaasata ka sotsiaalsed küsimused ning teine küsimus, olemasolevad litsentsid, äh, kui neid ei kasutata, siis kas see näitab seda, et osades valdkondades ei ole neid lihtsalt enam vaja? Navas Garcia viitas samuti sellele juba kui näiteks eh, miinimumreisijate arvu eh, ei ole täidetud, viieteist miljonist oli siin juttu, eh, siis kuidas suhtuda küsimusse? Ja, danke. Um nicht zu wiederholen, konzentriere ich mich. Meissner, aitäh. Ma piirdun ühe küsimusega. Üks põhjus, Ja miks seda määrust tahetakse, on küsimus selles, et me soovime vähendada hilinemisi, soovime tõhusamat tegevust lennujaamades ning siinkohal on tõepoolest oluline kui need meetmed tõepoolest aitavad hilinemisi vähendada. suur tänu, härra Koch jah, minu küsimus on härra Poldvelile komisjonist. Te väitsite, et lennujaamadel on võimalik suurendada pakkujate arvu kolmele. ma ei saanud aru, kas nad peavad seda tegema või nad võivad seda teha. küsimus on selles, kas sellest koogist, mida jagatakse, jätkub ikka kolmele osapoolele? Pirker. aitäh, härra esimees me kõik teame, et äh, teenuste üks eesmärkidest on see, et äh, reisijad ja nende pagas jõuab äh, turvaliselt punktist A punkti B. see tähendab, et transpordi tagamine on äärmiselt oluline, ohutuse tagamine on äärmiselt oluline millised on nüüd eelised, kui teatud lennujaamades, kus kõik suurepäraselt juba toimib, kaks teenusepakkujat oma teenuseid pakuvad, kus kohas on siis eelised, kui sinna tuleb veel kolmas teenusepakkuja juurde? kas reisijaid hakatakse siis veel paremini ja veel odavamalt teenindama? mina ei näe siin mingit niisugust eelist kujunemas ning teine küsimus, ma kuulen, et need lennujaamad, kus on rohkem teenusepakkujaid, neil on rohkem probleeme, kui kas see tõepoolest on nii, nagu Heathrow's või mõnes suures lennujaamas, et statistika ju kinnitab, et su-, probleeme on siis rohkem, kui teenusepakkujaid on rohkem. kui kahe teenusepakkuja puhul ei ole probleeme ja kõik toimib, aitäh härra Grosch. aitäh, härra esimees. Eh, ma ei tahaks korrata, eh, paljud küsimused on juba ära küsitud, nüüd aga liberaliseerimise ja palkade omavaheline sidumine, seda oleks võinud teha ka paljudes muudes valdkondades ning kahju, et seda ei ole tehtud. Eh, transpordivaldkonna liberaliseerimisel palkade kaasamine, mm, see tuleks jätta subsidiaarsuse tasa-, subsidiaarsust arvestades teisele tasandile ning siin oma komisjonis me ei saa määrata, missugused on palgad Münchenis või mõnes muus piirkonnas. kui me eh, saame neid andmeid arvesse võtta, siis me võime juba täpsemalt selle üle arutada. me oleme siin tõepoolest näinud, et eh, siin on tehtud väga head tööd komisjonis, kuid minu küsimus on suunatud sellele, kui kaua kulub üldse maapealse teeninduse äh, käitlejate, töötajate koolitamisele, kas selleks kulub viis-kuus kuud või on see kuidagi teisiti korraldatud, aitäh! aitäh, härra esimees, kaks küsimust. see õigusakt puudutab väga tõsiselt sotsiaalküsimusi, seetõttu minu küsimus kolleegidele, miks meil ei ole kaasatud ametiühinguid ning teiseks ma olen kursis mõne suure lennujaama küsimusega, küsimustega ning komisjoni ettepanek ka äh, lennujaamade olukorda oluliselt ei aita parandada ning seetõttu lennujaamad suhtuvad sellesse äh, eitavalt. suur tänu. Äh, härra Lightfried, Ühendkuningriigis on paremaidki lennujaamu kui see, millele teie viitasite, rääkides lood Euroopas asuvast saareriigi lennujaamast ausalt öeldes mind jahmatab, et äh, see halb kuulsus on üle maailma teada selle lennujaama puhul. nüüd ma paluksin meie paneeli liikmetel vastata ja härra Baldwin ka. Te ei pea vastama, aga kui soovite, siis võite seda teha, aga alustagem härra Burnanvillist, kas teil on midagi lisada? esitati küsimus, mis äh, on see lisandväärtus äh, lõpptarbijale, mis sellest äh, määrusest tõusetub. ma arvan, et kvaliteedistandardid, mis ette kirjutatakse komisjoni poolt, oleks suureks eeliseks tarbijatele. Need on siis need kvaliteedinõuded, mis seatakse maapealse teenusepakkujatele. see peaks andma tarbijatele paremad võimalused lennuliinide vastu nõudeid esindada ja siis kaudselt maapealse teenuse pakkujatele nõudeid esindada. näiteks kui nende pagas äh, hilineb ähm, ja võib-olla ja kui äh, nad ei saa lennujaamast piisavalt kiiresti välja või sinna sisse nii et äh, õiguslikke meetmeid praegu on väga vähe selleks, et tarbijaid äh, kaitsta või aidata. aga see muidugi eeldab seda, et komisjon võimalusel selle äh, määruse mm, mõju laiendaks ka lendude tühistamisele, hilinemisele, ümbersuunamisele ja nii edasi. proua kolmas Äh, suur tänu, härra esimees, ma tahtsin viidata konkurentsieelise küsimusele, nii nagu see on praegusel kujul äh, komisjoni eelnõus kirjas. ehk teisisõnu, et äh, lennuliimil on võimalus ise valida maapealne käitleja. kui paigas on teatud miinimumnõuded ohutuse ja julgeoleku osas, siis, kui kvaliteediküsimused on lahendatud, äh, siis jah, tõesti ähm, peaks äh, olema võimalus ise valida ja see peaks tekitama konkurentsi ja see peaks viima selleni, et äh, üks lennuliin või teine on pare-, saab parema eelise. härra Garcia. suur tänu, härra esimees. see, kas määrus või direktiiv, see on hea küsimus viimastel aastatel me oleme näinud, et äh, see turg areneb Euroopas väga jõudsalt ja seda direktiivi alusel. mina isiklikult arvan, et kui direktiiviga on rakendusprobleeme, siis need tuleks lahendada teiste vahenditega kui määruse vastuvõtmine. nüüd personali koolitamine. ma arvan, et baaskoolitus peaks kestma tõesti vähemalt kaks nädalat ja see on siis kaks nädalat aastas ja igasugused äh, nii-öelda lisavärskenduskursused peaksid olema kord aastas, äh, need on siis need äh, miinimumnõuded. nüüd, mis puudutab maapealsete käitlejate arvu, siin lähevad arvamused lahku meie assotsiatsioonis, aga üldiselt siiski levib arvamus, et see viie miljoni reisija seadmine piirmäärana on liiga väike ja tuleb arvesse võtta meie meelest kohalikke olusid, sellepärast et on selliseid lennujaame, kus reisijaid on viis kuni kuus miljonit, võtavad need reisijad vastu ühel või teisel hooajal peaasjalikult. turg eh, seega on väga jäik eh, ja, ja konkurentsi üldse ei ole. on selliseid Euroopa ettevõtteid, kus litsentse ei kasutata, see on täiesti tõsi selliseid lennujaamu on väga palju, mis lubavad äh, ühe või, mis lubavad ainult kaks käitlejat või kaks ja pool. turg on äh, kahele, äh, kahe käitleja vahel ära jaotatud, kuigi ruumi oleks kolmele ja üks litsents jääb seega kasutamata meie ei näe, et oleks omavahel kuidagi seoses kvaliteet ja äh, konkreetses lennujaamas käitlejate arv, see on absoluutselt kõigi meelest nii ja kvaliteedistandardite sissetoomine on võib-olla huvitav mõte, kuid äh, väga karmid äh, teenuse kvaliteedilepingud on tegelikult juba tarbijate ja lennuliini ja lennuliini ja käitlejate vahel käibel, nii et me peaksime olema väga ettevaatlikud selles küsimuses ma arvan, et sellest piisab vist. härra Baldwin, teil on ka kaks minutit. Äh, suur tänu. jällegi väga elav ja kasulik arutelu, ma teeksin paar märkust. ma tahan rõhutada seda, et Euroopa Komisjon ei ole esitanud öö, äh, seda dereguleerimise paketti mingisugusel puhtideoloogilisel põhjusel. oleks meil rohkem aega, siis ma äh, leevendaksin teie muret. see, mida äh, aluslepinguga läheksime me vastuollu, me ei äh, toeta ka turgude täielikku avanemist, me toetame piiratud avenemist ja härra Koch, teie konkreetsele küsimusele vastuseks me teeme ettepaneku, et suuremates lennujaamades, kus reisijate arv on üle viie miljoni, turg avaneks kahelt kolmele. me võtsime selle otsuse vastu väga pärast väga hoolikaid kaalumisi, me arvame, et see meile aitaks. keegi ütles, et meie ütleme et, et seitsekümmend viis protsenti lendude hilinemisest äh, äh, on äh, maapealse käitluse tõttu, me ütlesime ei, seitsekümmend viis protsenti hilinemist on maapealsed. ja me ei räägi sugugi sellest, et, et maapealsed käitlejad on süüdi selles. tahaksin ühte asja veel täpsustada. mis on see lisandväärtus? Äh, ma räägiksin, et mis äh, väärtus on sellel kõikide jaoks, lennujaamade jaoks minu meelest äh, suureneb valik, valida see, nende vajadustele vastavad käitlusteenused, mitte vaba valik, aga rohkem valikut. lennujaamad nad äh, saavad natukene suurema kontrolli oma infrastruktuuride üle ja selle üle, kuidas kasutavad seda käitlejad ja lennuliinid. mitte vaba valik, me ei anna neile kuningriigi võtit üle, aga natukene rohkem kontrolli küll. sõltumatud käitlejad, ma arvan, et see annab neile võimaluse mm, õiglasemas konkurentsis tegutseda, see annab neile võimaluse jätkusuutlikuks, moonutamata kasvuks ning annab võimaluse oma töötajatele öö, mm, öö, äh, pidevamaid töökohti pakkuda nüüd äh, töövõtjad, sellest me oleme ametiühingutega rääkinud palju ja ma ütleksin nendele seda ka täna, kui nad oleks siin kohal, ma arvan, et äh, on tagatud meie ettepanekuga õiguskindlus personali üleminekul, kui seda otsustatakse. ma arvan, et see ettepanek avab uue ukse paremateks äh, ähm, töötingimusteks, koolitustingimusteks ja tagab jät-, töökohta, töökohta jätkusuutlikkus ja ma, lõpetuseks, ma ei ole härra Burnonvilliga nõus, ma arvan, et äh, kvaliteet suureneb tarbijate jaoks, kvaliteedistandardid on kohapeal karmimad, suur tänu. suur tänu, ma kinnitan teile, härra Baldwin, et äh, <laughs> ametiühingud üks hetk on siin kohal, on kohal äh,. ma ei kõhkleks selles mitte üks sekund ka. Kisen äh,. minu küsimused on alati liiga konkreetsed minu küsimus on, kas äh, need, nendes lennujaamades, kus turg on liberaliseeritum, on hilinemisi vähem? Äh, no vot, see on see küsimus, mis on tõesti see jackpoti küsimus. Äh, sõltub härra Lightfried juba sinna avaldas oma arvamust ühe konkreetse Londoni lennujaama kohta, ma olen nõus tema hinnanguga, aga minu meelest äh, ju võib olla teisi lennujaamu, kus võib väita, et näiteks Manchester, täiesti liberaliseeritud süsteemiga lennujaam, ja tundub äh, sülitage nüüd äh, kolm korda üle õla, asi toimib ja nüüd ma muidugi jään oma lennuga hätta seal neljapäeval, aga sõnasin ära asja, aga mulle tundub, et mida liberaliseeritum, seda paremini hästi toimib. härra Baldwin. lühidalt. Teie hinnang on täiesti õige, see on lennujaamast lennujaama puhul nii me võime tuua näiteid ka liberaliseeritud lennujaamadest, kus asi ei lähe väga hästi ja samas nendest äh, lennujaamadest, kus kõik on reguleeritud ja kõik läheb väga hästi. ja vastupidi, nii et äh, näiteid on siit ja sealt ja meie arvame, et äh, väike liberaliseerimise lubamine labab parandaks asju, ma tahaksin teilt veel kahte sekundit ja esimees lubab selle kaks sekundit, ma arvan, et see määrus on siin kohane, me oleme selle direktiivi äh, ka juba näinud seda, et kakskümmend seitse erinevat süsteemi tuleb kahekümne esi-, kahekümne seitsmes erinevas liikmesriigis äh, käibele ja rakendamine ei ole läinud väga hästi. kui me toetame ühtseid Euroopa seadusandlust, siis me arvame, et äh, ka lennuliinid ja lennujaamad ja kogu lennundus on ära teeninud parema äh, reguleerituse. härra esimees ütleb, et seda võib öelda ju kõikide transpordiliikide kohta, aga läheme nüüd edasi siis lennukite poolt toodetava müra juurde ja ma paluksin, et siin jällegi äh, äh, mängime mängu siis otsi kohta, kus sa saad. meie eksperdid selles paneelis on Michelle Adam Euroopa Lennuliinide Assotsiatsioonist, Kristel äh, Tamar, kes esindab äh,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 kellel ei ole vaja laptopi, võivad istuda ka seal. Laptopiga inimesed siia. okei okay,, we ready to go. kas oleme valmis alustama? kõigepealt Michel Adam Euroopa Lennuliinide Assotsiatsioonist sõna viieks minutiks. Äh, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad, tahaksin teid tänada võimaluse eest esindada Euroopa Lennuliinide seisukoht komisjoni ettepaneku osas äh, alustaksin rahvusvahelistest poliitikast, reserveeringutest ja siis räägiksin, millistes punktides me ettepanekut toetame Äh, lennunduse jaoks ähm, on ÜRO organ Rahvusvaheline Tsiviillennundusamet see, mis töötab reegleid välja ja kui rahvusvaheline üldsus selle organisatsiooni tuhande üheksasaja neljakümne neljandal aastal lõi, siis me andsime talle volituse töötada välja standardeid kõigis küsimustes, mis puudutavad ohutust, regulaarsust ja lennuliikluse tõhusust, sealhulgas ka keskkonnanäitajaid põhjus, miks suveräänsed riigid nõustusid äh, reguleerivate volituste üleandmisega ICAO-le, oli selles, et nad mõistsid, et äh, reguleerimise ja standardite ning menetluste võimalikult suur ühtsus on väga vajalik sellisele sektorile, mis oma iseloomult on rahvusvaheline rahvusvahelised standardid loomulikult üksi ei ole piisavad. selleks, et äh, luua piisavat ühtlustamist peavad need litsentsid ja äh, sertifikaadid, mida välja antakse, olema sellised, mida kõikjal tunnustatakse, näiteks Prantsuse piloodi litsents peab olema kehtiv ka Hiinas ja lennu, lennuk, mis on sertifitseeritud USA-s, peab saama lennata ka Saksamaal. ilma sellise reguleeriva süsteemita poleks rahvusvaheline lennuliiklus võimalik, ei oleks sellist turvalisuse taset nagu praegu ja seetõttu ei saa me toetada ettepanekut, kui see näeb ette Eh, standarditele vastavalt sertifitseeritud eh, lennukite järk-järgulise kasutuselt kaotamise. Eh, see ettepanek on täielikult, see osa ettepanekust on vastuolus ICAO süsteemiga, see loob ebakindlust reguleerimise vallas ja õõnestab ka rahvusvahelist koostööd lennuliikluse vallas. seevastu selle ettepaneku ülejäänud ettepanekud üritavad viia Euroopa poliitikat kooskõlla nende kohustustega, mis liikmesriigid on võtnud ning äh, üritada ka ratsionaalsemalt müraprobleemi Euroopa lennujaamades lahendada kõige olulisemaks selle ettepaneku tahuks on see, et kohalikud äh, omavalitsused peavad arvestama kõikehõlmava äh, otsuste langetamise protsessiga, kus kaalutakse kõiki võimalikke valikuid, äh, hinnatakse kõiki mõnu, mõjusid ja kõigi osapooltega konsulteeritakse see ettepanek on kooskõlas ka rahvusvahelise õigusega, kui äh, annab äh, komisjonile volitused kontrollida, kas kohalikud omavalitsused on sellest protsessist kinni pidanud. Euroopa Liit võttis kohutuse, kohustuse selline järelevalveõigus sisse viia, kui ta kirjutas USA-ga alla äh, avatud taeva kokkuleppele aastal kaks tuhat kümme Äh, kohalikel, nõudes, et kohalikud omavalitsused äh, sidusrühmadega konsulteerivad ja kaaluvad kõiki võimalusi, sellisel moel see ettepanek äh, kahtlemata parandab müraolukorda Euroopa lennujaamade naabruses. mõnede arvates aga sekkub see mm, otsus liigselt kohalike omavalitsuste tegevustele, aga see ei ole nii ainult siis, kui otsuste langetamine on meelevaldne ja mitte kõikehõlmav Äh, mõned väidavad, et see ettepanek paneb majanduslikud kaalutlused kõigest muust kõrgemale. Äh, see, see ei tee seda, äh, see lihtsalt arvestab ka meetmete majandusliku mõjuga mõned leiavad, et see piira, see kehtestab käitamispiiranguid Euroopa Liidus, suurendab neid piiranguid, see aga ei ole selle määruse eesmärk. E, Euroopa keskkonnanäitajad ei sõltu mitte sellest, kui palju meil on käitamispiiranguid, see sõltub hoopis sellest, kuidas müra inimesi mõjutab ning selle müra vähendamiseks peame me kaaluma kõiki olemasolevaid lahendusi ja ei tohiks keskenduda ainult piirangutele, mis piiravad eurooplaste liikumisvõimalusi Euroopa lennufirmad kutsuvad Euroopa Parlamenti üles toetama komisjoni ettepanekuid selles osas, mis äh, puudutab ratsionaalset ja tasakaalustatud lähenemist mürale lennujaamades, aga me tuletame ka meelde, et Euroopat seovad rahvusvahelised reeglid ja poliitikad kui Euroopa institutsioonid leiavad, et need reeglid ei ole piisavad, siis nad peavad äh, üritama neid muuta läbi rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni, aga nad ei saa neid ignoreerida või rikkuda, aitäh aitäh ja järgmisena Kristel Tamar, kes esindab siis äh, lennujaamade rahvusvahelist nõukogu. aitäh, tahaksin Äh, arva, jagada teiega Euroopa lennujaama käitajate seisukohti komisjoni ettepaneku osas ning kõigepealt tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et meie organisatsiooni liikmed saavad väga hästi aru, kuidas müra inimesi mõjutab ja seda ainu-, juba sellepärast, et me oleme selle probleemiga aastakümneid tegutsenud meie liikmete jaoks on müra kontrolli alla saamine äärmiselt oluline sellepärast et see on äh, majanduse pikemaajalistes huvides ja see on ka meie maine huvides. ning äh, toetan täiel määral seda, mida ütles eelkõneleja tema keskendus põhiliselt rahvusvahelisele õigusele ja selle seosele Euroopa Komisjoni ettepanekuga. mina aga tooksin näite sellest, kuidas see ettepanek konkreetselt mõjutab lennujaamade tegevust me räägime siin praegu tasakaalustatud lähenemisest, müra vähendamise menetlustest, käitamispiirangutest ja me kõige selle juures me peame silmas pidama seda, et see tasakaalustatud lähenemine on protsess ja tegemist on protsessiga, mis võimaldab siis otsuse langetajal pädeval asutusel teha otsus täna ning eh, teha otsus nii, et lennujaam saaks ka homme veel tegutseda. Eh, seda ei tohi unustada. ja teine oluline element tasakaalustatud lähenemise juures on see, et äh, tegemist on äh, ainukese protsessiga, mis võimaldab saavutada müra vähendamise eesmärke äh, ilma teisi meetmeid kahjustamata ning seetõttu käitamispiiranguid on, vaadatakse tõesti viimase abivahendina. see ei tähenda, et need tingimata kasutusele võetakse, aga neid siis mõjuhinnangu käigus kaalutakse kui siis viimast abinõud selleks, et äh, näidata, kui oluline tasakaalustatud lähenemine on, äh, keskenduksin maakasutuse planeerimisele. kui kohalik omavalitsus või pädev asutus leiab, et lennujaam on strateegiline vara, siis rakendatakse ka meetmeid, et lennujaam ja kohalikud elanikud saaksid koos eksisteerida äh, ja see, seda on juhtunud nii mitmeski lennujaamas. näiteks äh, selles osas, mis puudutab öiseid lende niisiis äh, väga tihti see tulu, mis, äh, mis lennujaamast tuleb, sõltub ohtu selle läbi, kuidas maakasutust planeeritakse Eh, inimesed peavad taluma lubamatut müra. Eh, London Heathrow on üks näide, kus eh, tõesti nende majapidamiste arv, kes selle talumatu müra piires elavad, on kasvanud seitsmeteistkümne protsendi võrra just puuduliku maakasutusplaneerimispoliitika tõttu. niisiis kui seda tasakaalustatud lähenemist äh, õigesti ellu rakendatakse, siis selliseid asju ei tohiks juhtuda. küsimus on selles, milline on komisjoni ettepaneku lisandväärtus. see ettepanek meeldib meile sellepärast, et see võimaldab säilitada tasakaalu ühtlustatud menetluste vahel, millele ka Michelle tähelepanu juhtis, aga Äh, samas äh, juhtimine jääb siiski lennujaama põhiseks, iga lennujaam ise otsustab, mida teeb. ning kõige rohkem meeldib meile selle ettepaneku juures see, et äh, niimoodi on tagatud tasakaalustatud lähenemise jõuline ellurakendamine. kõigepealt meil on olemas määrus Äh, niisiis, meil on määrus, mis, äh, mis on selleks, et teatud äh, protsessi ellu rakendada, siis artikkel kümme, mis näeb ette komisjoni järelevalveõiguse. tavalise, tavaline rikkumismenetlus, mida komisjon alustab, tegelikult ei, ei, ei piisa selleks, et müraga lennujaamade ümber toime tulla. ja kui komisjon alustab rikkumismenetlus, siis äh, et, et tihtipeale seda tegelikus elus niimoodi teha ei saa, sest et see, kui näiteks see piirang ei ole tasakaalustatud lähenemisega kooskõlas, siis tegelikult midagi muuta ei saa, nii et, et tegemist on kaasotsustamisprotsessiga, väga oluline on artikkel kümme säilitada ning hoolitseda selle eest, et komisjonil on võimalus neid meetmeid läbi vaadata, enne kui need ellu rakendatakse me leiame, et eh, see ettepanek on, eh, on kooskõlas lähimuspõhimõttega eh, kõigepealt sellepärast, et mürahinnang toimub lennujaama põhiselt, teiseks, kas müra on probleem või ei, seda otsustatakse jälle kohalike pädevate asutuste poolt ning kolmandaks, müra vähendamise eesmärgid pannakse jälle paika, arvestades kohalikke asjaolusid. nii et, et me toetame täiel määral komisjoni ettepanekut, meil on vaja artiklit kümme, sellepärast et meil on vaja tasakaalustatud lähenemist ja mitte selle lahjendatud versiooni, selle, sest direktiiv meil on juba selle lahjendatud lähemuse, lähenemise kohta. aitäh ja järgmisena Martin Kessel kes äh, esindab siis äh, müra vastaseid võitleja, müra vastu võitlejaid. aitäh äh, selle kutse eest esimest korda inimestel in,, on nendel inimestel, kellele müra närvidele käib, võimalus siin parlamendi ees sõna võtta niisiis suur aitäh äh, selle kutse eest. meil on praegu suurepärane võimalus äh, selgitada oma nägemust Euroopa Komisjoni lennu, lennujaamade paketist äh, Mi, organisatsioon, mida mina esindan, on nelikümmend kaks aastat vana. see Äh, selle loojad juba kannatasid lennujaamade müra käes äh, tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksandal aastal, kui mitte keegi veel ei kõnelenud äh, keskkonnakaitsest, siis juba loodi meie organisatsioon selleks, et inimesi müra eest kaitsta. meie oleme ainus vabaühendus Euroopas, kes võitleb müra vastu müra, müra vähendajatel paraku ei ole eriti jõulist lobi, meil on kaheksa liikmesriiki ja kolmkümmend Euroopa lennujaama ning me meil on väga hea meel eh, selle üle, et me saime töötada lennujaamade läbilaskevõime töörühmas, sest eh, see oli tõesti esimene märk selle kohta, et komisjon hakkab eh, lennujaama poliitikast rääkima, vaatama, mis asi on lennujaam, mida on vaja lennujaama läbilaskevõime juures Äh, sest et äh, kogu aeg meil on olnud äh, igasugused komisjonid lenn-, raudteejaamade ja maanteede jaoks, aga mitte lennujaamade jaoks. nii et, et isegi, isegi liikmesriikide tasandil eriti palju spetsiaalselt lennuliiklusega ei tegelda. nüüd, mis puudutab neid käitamispiiranguid lennujaamadel ja lennujaamade keskkonnavõimekust, uus termin, mis tähendab seda, et millised on siis võimalused, et, et lennujaam laieneb ja areneb, milline on tema keskkonnasuutlikkus ning eh, nõndanimetatud tasakaalustatud lähenemine. meie organisatsiooni eesmärgiks on et lennuliiklus pikemaajalisel planeerimisel, et meil oleksid pikaajalised pla-, plaanid Euroopa lennuliikluse arendamiseks ja lennujaamade arendamiseks, seda praegu ei ole ning äh, tulemus on selleks, et meil on läbilaskevõimega probleemid ja äh, need probleemid kaoksid, kui planeerimist oleks rohkem, aga planeerimist ei ole, kui võtame Kölni või Heathrow'i või Pariisi lennujaama öösel, kui äh, öiseid kaubalende paremini planeeritakse, siis oleks probleeme palju vähem. kui näiteks äh, planeeritakse äh, suunata osa liiklusest mujale, kus inimesed, kus miljonid inimesed otseselt lennu, lennuliinide või marsruutide all ei ela. ning keskkonnasuutlikkus või võimekus ähm, on ka majanduslik küsimus lennujaama jaoks, sellepärast et äh, kui lennujaamal on olemas eh, keskkonnavõimekus, siis ta saaks ennast arendada, aga seda võimekust tuleb eh, luua niimoodi, et arvestatakse koha, eh, elanikega, kes lennujaama läheduses elavad, kes peavad kannatama müra ja müra on tänapäeva lennuliikluse üks suurimaid probleeme ning ma arvan, et kõige parem viis lennujaamade müra vähendada on kehtestada piiranguid nõndanimetatud eh, ikka eh, tasakaalustatud lähenemine ei ole meie arvates tasakaalustatud. see oleks tasakaalustatud, kui need inimesed, kellele müra probleeme teeb, kes enam magama ei saa, magada ei saa, noored, vanad, pered, eh, üle kümne miljoni inimese kes öösiti lihtsalt lennukite müra pärast magada ei saa, kui, kui nendest, nendest inimestest äh, lugu peetaks, kui nendega selle tasakaalu äh, ju, puhul arvestatakse, kui nad ei oleks nõrgemas seisus kogu aeg äh, käitumispiirangutel on äh, kohene ja suur mõju müra vähendamiseks. me kõige tõhusam viis, kuidas müra vähendada Äh, on just nimelt äh, läbi käitamispiirangute. Äh, näiteks kui inimesed saaksid üheteistkümnendast kella viieni magada. mina olen kogu oma elu lennanud Frankfurdi lennujaama lähedal ja ma võin öelda, et alates novembrist ma saan öösiti magada, ma saan jällegi ak akent lahti teha. ja see on tõesti väga suur eelis kellelegi, kes elab lennujaama läheduses ja ma loodan, et olukord muutuks äh, samaks ka mujal, meil on kakssada nelikümmend lennujaama Euroopas aga, aga kümme protsenti probleemidest äh, on tingitud sellest, et asjad on reguleerimata äh, ja neid probleeme saaks reguleerida, aga paraku mitte nii, nagu komisjon praegu tahab teha. samuti mis puudutab nüüd lennujaamade käitamispiiranguid, Äh, siis need ei ole jällegi kooskõlas komisjoni enda keskkonnamüra direktiiviga. meie eesmärk on see, et need inimesed, keda müra mõjutab, äh, saaksid leida kompromisse oma lennujaamadega, nii et, et oleksid sellised kohalikud piirangud, mis arvestaksid kohalike vajadustega ning need vajadused on riigiti erinevad ning eh, kui vaadata neid eh, kahtesadat neljakümmend eh, lennujaama Euroopas, siis kindlasti Põhja-Soome lennujaamade olukord on Barcelona või Mallorca lennujaamadest erinev või Itaalia Linate lennujaamast või suurtest lennujaamadest Hispaanias, Prantsusmaal, Inglismaal, Saksamaal ja Hollandis nii et, et kui me arvestaksime nende vajadustega ja annaksime inimestele võimaluse asju reguleerida ja jätkata seda reguleerimist, mis on juba tehtud, sellepärast et kohalikul tasandil reguleerimist juba on ju, siis on meil ka võimalus, et tulevikus müra väheneb. meie jaoks on väga oluline ka see, et et Euroopa Liidu Äh, kodanike huvid oleksid kõrgemal sidusrühmade majanduslikest huvidest ning see ettepanek, mis praegu on esitatud, esma, esikohal on lennujaamade majandus, majanduslik kasv ja teise, alles teisel kohal kõneldakse inimestest ja müra vähendamisest ja selli-, sellise, selline priori-, prioriteetide asetus ei ole õige me sooviksime, et see eelnõu vaadatakse uuesti läbi ning et müra reguleerimine tugineks siis maailma tervishoiu soovitustele ja mitte ainult tasakaalustatud lähenemisele ning me soovime, et öiste lendude keeld või piirangud kaheksaks tunniks oleks kehtestatud siis kõigi Euroopa Liidu lennujaamade jaoks, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Leichtfried viieks minutiks. president. aitäh, härra esimees. enne kui ma sisu juurde asun, ütleksin väikese kommentaari härra Kessleri sõnavõtu kohta, õigupoolest küll kaks kommentaari. kõigepealt minu arvates on see iseenesestmõistetav, et need inimesed, keda häirib lennumüra, vajavad toetust, me peame lähtuma mitte ainult majandushuvidest, vaid arvestama ka kodanike huvidega. seetõttu ma arvan, et nii peakski olema. teiseks, loomulikult nende otsuste tegemisel peate ka teie nii oma sõna kaasa rääkima, ka teie valite Euroopa Parlamendi saadikud ning no see on samuti üks võimalus avaldada omapoolset mõju. nüüd siis komisjoni ettepanek tervikuna, siin ma sooviksin viidata kolmele punktile. põhimõtteliselt ma toetan tasakaalustatud lähenemist, selle üle ei tulekski pikemalt arutada. ma leian, et meil on vaja kaaluda seda, kas Euroopa tasandil on vaja neid küsimusi reguleerida. ma toetan siiski seda ettepanekut ning ma leian, e, et Äh, meil oleks vaja nagu vähendada mm, lennukite arvu vastavalt kategooriale neli, kuid olukord on selline, et just see ettepanek siin sisaldab palju üksikasju, millega on seotud suured probleemid ning seda tuleks arutada. kui me räägime tasakaalustatud lähenemisest, siis tegemist on nähtusega, mida me eh, sageli näeme Euroopa Komisjoni eh, seadusandlike ettepanekute puhul, eh, siin on öeldud, et majanduslikud huvid, konkurentsi huvid on need, millega tuleb arvestada, mainitakse aga ka inimeste tervist, tervisekaitset, kuid see ei oma võrdset kaalu, minu arvates nii ei tohiks, me peaksime äh, kõigepealt lähtuma sellest, mis on põhilised äh, kriteeriumid ning meil tuleks tagada siin tasakaal. kui me äh, vaatame põhimõttelise läb-, õigusaktide põhimõttelist läbivaatamist, siis on siin valitud õige mudel, kuid meil ei ole tegemist mitte ainult haldusmenetlustega ning Euroopa Komisjon ei, ei ei ole ainus, kes siin saab otsustada, meil on väga keeruline otsustusprotsess, meil on kaasatud ka kodanikud, kodanikualgatus ning siin kulub väga palju aega, lausa aastaid selleks, et jõuda tulemusteni kui me soovime tagada selle, et kõik osapooled on teatud määral rahul. kui aga komisjon soovib kiiremat lahendust, siis tuleks kaaluda, millised oleksid mõistlikumad lahendused, et protsessid ei, ei veniks. ma ei näe äh, sügavat mõtet selles, et äh, arutada nende asjade üle, mille üle on juba ammu otsused tehtud, meil tuleb lähtuda sellest, mis on mõistlik, millega ma ei saa nõus olla ning mille osas ma ettepanekust tõesti aru ei saa, on need ettepanekud, mis on suunatud tulevikku, mis mõjutavad väga tugevalt delegeeritud aktide kaudu äh, lennujaamade tegevust. kui me tulevikus soovime äh, otsustada selle üle, kas teatud lennukite tüübid on lubatud või mitte, äh, siis mulle meeldis, kui Euroopa Parlamendil kaasõigusloom, loojana saaks sõna kaasa rääkida ning minu arvates ei ole äh, see mm, tekst päris, äh, päriselt see, mis vastab meie ootustele. komisjoni ettepanek äh, läheb minu arvates ka kaugemale, kui esialgne eesmärk oli. parlamendi esialgsetest soovidest on mööda mindud ning siin ei ole tegemist olukorra lihtsustamisega. väga paljudes aruteludes kolleegidega eh, olen ma näinud, eh, et Euroopa Komisjon on eh, siin üritanud saavutada rohkemat, kui oli esialgselt plaanis. seda ei oleks tarvis olnud me püüame selle ettepanekuga siiski midagi veel saavutada, kuid selleks tuleb vaeva näha, aitäh! suur tänu, härra Mann nüüd tööhõivekomisjoni nimel. mina sooviksin viidata sellele, et äh, müra küsimustest on räägitud kaua, meil on vaja siin kohtulikku regulatsiooni, Saksamaal on vastav kohtupraktika olemas äh, ning äh, nagu kolleeg Lahtrit juba ka ütles, Euroopa Parlamendil äh, on siin samuti vaja sõna kaasa rääkida, kui me saavutasime öise lennukeelu, siis tuleb ka tagada, et sellest keelust kinni peetakse, et ei tehtaks siin mingeid erandeid, see on äärmiselt oluline äh, ning äh, sooviksin viidata ka sellele, et väga paljud meie seast äh, on pidanud nõu ka kodanike esindustega ning äh, tegemist on äh, temaatikaga, mis puudutab väga paljusid inimesi väga palju äh, on aga mitmesuguseid muudatusi, mis äh, ei võimalda saavutada mitte mingisugust kindlust lennujaamade arendamisel. küsimus on selles, mis on tegelikult prioriteedid, millest me äh, lähtume ning see on oluline, millele tuleb keskenduda. ning lennujaamade esindajatele sooviksin öelda, et need pidevad muudatused, mis on aset leidnud, on Äh, äh, muutnud elu keeruliseks. meie oleme selle poolt, et tagada planeerimiskindlus äh, selleks, et ei jääks niisugust muljet, et Euroopa tasandil me küll võtame vastu igasuguseid otsuseid, aga lõpuks me peame neid pidevalt muutma. see muudab kogu olukorra ebakindlaks ning seda me ju ei soovi, aitäh! suur tänu ja nüüd ülejäänud liikmed, härra Kaaler, üks minut kõigile. aitäh, mina küsin eneselt ja ekspertidelt, kas meil ei oleks tark teha nii nagu seni, et seal, kus lennukid ja müra inimeste elu segab, tulevad asjaosalised kokku ja otsivad lahendusi. kui me siin ei suuda leida tasakaalustatud lähenemist, kui me ei jõua üksmeelele, siis tekib küsimus, et kes, kes siis saab kasu sellest, et praegu meil need arutelud siin aset leiavad. ma kardan seda, et olukord muutub ainult segasemaks, artikkel kümme tuleb kindlasti tekstist välja jätta, komisjoni võimalus, mis annaks komisjonile täiendavaid võimalusi sekkuda kohapealsetesse oludesse ning ma äh, sooviksin toetada ka neid kolleege ning raportööre, kes äh, leidsid, et selle tekstiga tuleb äh, veel palju tööd teha, sest meil on vaja saavutada need eesmärgid, mis on tõepoolest meie huvides. kui me soovime arvestada kohapealseid olukord, kohapealset olukorda, siis me ei saa selleks kehtestada direktiivi, aitäh! härra Tremosa, teil on ka üks minut, üks suur tänu, härra esimees, kõigepealt äh, tahaksin teada, kui palju see määrus maksma läheb. nimelt, mis see maksma läheks, kui me öised lennud keelustaksime? minu meelest see on ka tähtis, selle kohta pole keegi midagi öelnud. ja võib-olla komisjon võiks äh, anda meile ülevaate, et kui paljud äh, lennukid sellest mõjutatud äh, saaksid ja kui palju oleks lennuettevõtteid, mõtleb ilmselt kõneleja. ja ma arvan, et äh, see määrus ei lahenda neid müraprobleeme, milles Euroopa täna on Äh, kohalikud omavalitsused tuleb võtta arvesse samuti, mitte neile peale suruda operatiivseid piiranguid, meil on vaja selgeid suuniseid ka maa kasutamise ja maa haldamise kohta ja lõpetuseks. Euroopa föderalistina toetan äh, ma järelevalveõigust. selle protsessi puhul tuleb tagada see, et kasutatakse tasakaalustatud lähenemist selleks, et kõige kulutõhusamad meetmed äh, Äh, välja kujundada, ei saa ainult öelda, et me keelame ära öised lennud. kõikidel pooltel oleks võimalus nii ise ära kasutada need äh, müra leevendavad meetmed, mida nad äh, tahavad kasutada ja see annab järelevalveõiguse komisjonile kõikide osapoolte üle ja meie meelest oleks see positiivne. proua Lichtenberger. jah, aitäh tasakaalustatud lähenemise kohta. see lähenemine ei ole tasakaalus, see on täiesti selge, majanduslikud tegurid on äh, siin eelisseisus ning kui te ütlete, et äh, ruumi planeerimine on otsustav, äh, siis mida ma pean tegema, kui minevikus on siin juba tehtud valesid otsuseid, kui, kas kõik lennujaamade läheduses elavad inimesed peavad siis selle kinni maksma, niimoodi ei ole õiglane eh, ning seda ei tohiks lubada ning teine punkt, eh, need meetmed, mida pakutakse siin olukorra leevendamiseks välja, ei ole piisavad eh, ning kolmandaks subsidiaarsuse põhimõte. ainult siis, kui me peame väga palju läbirääkimisi, keerulisi läbirääkimisi lennujaamade ja lennujaamade läheduses elavate inimeste esindajate vahel, et leida mingi tasakaalustatud lahendus. see on väga keeruline ning minu arvates ei ole niisuguste läbirääkimiste korraldamine põhjendatud ning tooksin, tuleksin tagasi Valloonia näite juurde. kui viissada miljonit tuleb investeerida selleks, et tagantjärele invest-, võtta kait-, meetmeid inimeste kaitseks müra eest, siis minu arvates ei saa niisuguseid asju heaks kiita, aitäh! proua Foster, suur tänu, härra esimees, ma tahaksin äh, Äh, toetada Mihhail Kaalerit selles osas, mis puudutab delegeeritud õigusakte ja öö, äh, määruse küsimus, tegemist oli direktiiviga, ma olen täiesti veendunud, et asi tegelikult puudutab lähimuspõhimõtet ja kuigi teinekord on selle direktiiviga probleeme, arvan ma, et see kohalik panus peab alles jääma. loomulikult olen ma nõus selle tasakaalustatud lähenemisega ilmselgelt ja täiesti selge on see, et me peame vastama rahvusvahelistele standarditele ja eh, kõiki puudutavatele standarditele, aga eh, komisjon peaks määratlema, mis asi on marginaalselt eh, vastavuses olemine ja viiest kümne detsibellini üleminek võtaks turult ära kõik Boeing seitse neli seitse, võib-olla ka seitse kolm seitse, see on täiesti naeruväärne. ja väga vähe viidatakse selles raportis leevendavatele tingimustele Äh, selles osas, et kuidas müra vähendada, väga vähe räägitakse Caesarist, tehnoloogia arengust äh, ja äh, kõigest sellest, millele meie oleme tähelepanu pööranud viimasel kümnendil. Äh, lennukid täna on hoopis teist nägu kui kümme aastat tagasi. mina Heathrow lähedale kolisin ka kolmkümmend viis aastat tagasi, neli miili muuseas. elasin sealt kaugemal ja ma äh, teadsin, et kusagil seal lennujaam on, aga tõesti, probleem on selles, et äh, maad lennujaama ümber on valesti kasutatud ja sellest tuleb rääkida ja proua Vils, üks minut aitäh, mina leian, et esikohal peaks olema inimeste tervis ning alles teisel kohal lennuettevõtjate ja muude osaliste majandus majandushuvid ning seetõttu ma leian, et äh, öise lennukeelu äh, kehtestamine on väga oluline äh, ning komisjon ei tohiks siin leida võimalusi sellest kõrvalehiilimiseks. ka Hamburgis on lennujaam ning olenevalt tuule suunast mõjutab müra väga paljusid inimesi ning lennujaam avaldab mõju mitte ainult Frank-, linnale, vaid näiteks Frankfurdi puhul on kogu ümbrus, äh, ümbritsev piirkond äh, sellest puudutatud ning äh, müra eest inimeste kaitsmine peab olema liikmesriikide pädevuses ning ka Prantsuse senat on vastu võtnud oma seisukoha selle kohta, et lennujaamade müra tuleb vähendada, toetaksin ka kolleeg Kesterit, kes viitas öisele lennukeelule me ei saa eeldada seda, et inimesed peavad magama no, lennukite mürasaatel ning nad ei saa öösel akendki lahti teha. jaa, also bin jetzt nicht hier um die Wallon- nii, nüüd siis tagasi äh, Valloonia näite juurde. küsimus selle kohta, mis seal toimus, meil, me andsime välja kakskümmend viis tuhat eh, eurot inimese kohta selleks, et muuta nende elu tervislikumaks, et kaitsta neid lennujaama ja kahjulike mõjude eest, teisel pool oli kuus tuhat töökohta, niisiis me peame arvestama kõiki aspekte korraga, nii keskkonnamõjusid, majanduslikke mõjusid, inimeste tervishoidu ning me ei tohiks neid probleeme äh, vähendada. Äh, kõneajal oli Liege'i lennujaam, kuid minu küsimus on praegu suunatud sellele, just arvestades neid näiteid, ma tahaksin komisjonilt teada, see ettepanek siin äh, ei on suunatud sellele, et leida lahendusi. meil on vaja läbirääkimisi. Eh, need inimesed, kes on teksti läbi lugenud, nendel tekib just küsimus, eh, kuidas eh, leida lahendusi. aitäh liikmesriigid äh, on vastu võtnud seadusi äh, heitmete vähendamiseks ning ka mürasaaste kuulub äh, siia. inimesed, kes elavad lennujaamade läheduses, neid tuleb kaitsta müra eest ning see peaks olema ka selle määruse eesmärgiks meil on vaja tagada selged eeskirjad äh, kodanike ühendused on äh, lennumüra vastu, kuid nad ei ole samas lendamise vastu. meil on vaja äh, saavutada tasakaal ning äh, küsimus on selles, et meil oleks tagatud ka kontroll. kui me vaatame Zürichi lennujaama, seal viidi läbi, võeti kasutusele seiremeetmed ning ja, alati dokumenteeritakse see, kui suur on müra ning inimestel on võimalik nende andmetega tutvuda, vahel on hinnangud väga subjektiivsed, inimesed tajuvad müra palju tugevamana, kui see tegelikult on ning kui on võimalik tõendada, et tegelikult peetakse eeskirjadest kinni, siis oleks see väga oluline, me peame tagama läbipaistvuse ning kaitsma ka kodanike huve suur tänu. nüüd on nii kõikidel ekspertidel kaks minutit, kõigepealt härra Adam. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin vastata kolmele märkusele, mis on tehtud, esimene selles osas, mis puudutab seda, et majanduslikud kaalutlused on kõrgemal kõikidest teistest kaalutlustest, ma arvan, et seda teksti tuleks lugeda väga ettevaatlikult ja sellepärast, et siin äh, Äh, on ette nähtud ainult nende meetmete kulutõhususe analüüs, kuskil ei ole öeldud seda, et kõige äh, rentaablim meede on see, mis tuleb kasutusele võtta nii et ma arvan, et me peaksime selle teksti lugemisel olema väga ettevaatlikud. tuleb rõhutada, et seda, et me räägime kulutõhususest, mitte öö, tulususest, need on kaks täiesti erinevat asja. kui te vaatate Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Ametit, siis seal on kaks täiesti erinevat definitsiooni, kulutõhususe jaoks on konkreetsed öö, eesmärgid ja iga meetme kulusid tuleb kaaluda selle eesmärgi täitmisel, meie eesmärk jääb samaks tulusus on teine asi, eesmärgiks on ainult äh, valida kulu alusel, nii et see tekst on väga täpselt siin kirjutatud, see räägib kulutõhususest ja eeldab äh, majandusolukorra analüüsi, mitte midagi muud. teine märkus, äh, väga palju on toodud siin kohalikke näiteid ja inimesed on rääkinud oma isiklikust vaatevinklist, siit tõusetub väga selgelt see, et olukord on muidugi igal pool erinev nii et miks me üldse rääkisi-, räägime sellest, et tuleb igal pool keelustada öised lennud kaheksa tundi? ei, ma arvan, et kohalikud omavalitsused või kohalikud võimud peaksid lahendama selle öö, äh, otsuse. ja me räägime siin otsuse langetusprotsessist, mitte eesmärkidest, me ei taha öö, äh, siseriiklikke äh, ametivõime esindada, asendada siin kuidagi, me tahame lihtsalt laiendada otsuse langetusprotsessi ja tulen nüüd tagasi nende kõikide kohalike näidete juurde, kui lubate, härra esimees, ka isikliku äh, näitega. mina elan ühel äh, väga kiire liiklusega tänava ääres ja loomulikult öösel ma kuulen neid autosid ja see ärritab mind. aga ega see ei tähenda seda, et ma nüüd nõuaksin seda, et öösel kõik tänavad peaksid olema autodele kinni. ei äh, Äh, tänavate jaoks on ju ka erinevaid lahendusi pakutud, äh, millised on aknad ja nii edasi, nii et lennunduse puhul on see samamoodi, me ei saa sellist äh, ühtset keeldu peale suruda kõikidele Euroopa lennujaamadele. suur tänu. proua Tamar, kaks minutit. üks küsimus suunati konkreetselt mulle, härra Mann et kas oleks võimalik saavutada kokkulepe lennukoridoride muutmiseks? praegu väga paljudes lennujaamades, näiteks ka Heathrow kohal, on õhuruum äh, praegu ümberkujundamisel selleks, et suutlikkust suurendada selle tulemusena tuleb leida lahendused, mida praegu välja arutatakse selleks, et vähendada operatsioonide tõusu mõju äh, nendele kodanikele, kes elavad lennujaamade lähedal. üsna tihti see tähendab seda, et lennuteed muudetakse niimoodi, et vähem inimesi äh, satub selle mõju alla, võib-olla äh, kandub see mõju ühelt inimgrupilt, äh, elanike grupilt teisele, aga neid on igal juhul vähem. Euroopa ühtse taeva kava näeb ka seda ette, et igal juhul lennuteed muutuvad ka seoses Euroopa ühtse taeva projektiga ja tehakse kõik selleks, et need muutused viiksid selleni, et oleks vähem inimesi, keda see lennukimüra äh, puudutab ja igal juhul äh, kui selliseid asju otsustatakse, alati räägitakse asi läbi kodanikega, kes elavad lennujaamade lähistel ja keda see otseselt mõjutab. suur tänu! on ähm, the... ja ah, veel, äh, mis puudutab seda, kas Euroopa Komisjon peaks käivitama sellise protsessi, millega nõutakse konsensust, toon Viini lennujaama näite. Viinu lennujaam on kuulus selle poolt, et nad on kümme aastat juba kõikide huvipooltega läbirääkimisi pidanud ja nõu küsinud äh, ja muuseas, Viini üks lennujaama nõukogu liige on öelnud, et tema ei näe mitte mingisugust ohtu äh, Äh, komisjoni ettepanekus nende nõuandemenetlusele ja ma arvan, et me peaksime keskenduma siiski äh, protsessile, mitte lõpplahendusele, me peame looma sellise võrgustiku, kus äh, kohalikud süsteemid jääksid alles, kui need on kõigile lahendusi pakkuvad. härra Kessel, teil on kaks minutit. suur tänu kõikide nende küs-, Eva Lichtenberger ma ei anna sulle sõna. ei anna. ma äh, nahutan sind selle eest, et sa seal pidevalt midagi äh, karjud äh, neljandast reast, sa võib-olla ei ole nõus sellega, mida eksperdid ütlevad äh,, jäta see asi teada endale, mulle ei meeldi see, et inimesi segatakse sel ajal, kui nad räägivad, ära kes see suur tänu nende küsimuste eest. E, peamine erinevus tänavaliikluse müra või rongimüra ja lennukimüra vahel on see, et lennukite eest ei ole võimalik mitte kuhugi põgeneda. kui inimene kolib raudtee äärde või äh, kiire liiklusega tänava äärde, siis te teate, mis sellega kaasneb. täna aga, kui sa kuhugi kolid äh, Äh, sa ei saa ette ennustada, millal keegi otsustab, äh, et lennuteed lähevad üle sinu maja, see on täielik terror sinu, sinu perekonna ja kõikide naabrite osas, et täna ei ole mitte mingisugust kindlust selle kohta, millised on lennuteed homme ja eh, lennukite müra eest ei ole võimalik põgeneda. üsna palju on selliseid piirkondi Euroopas, kus inimestel ei olnud võimalus põgeneda, nad ei saanud ka mujale kolida, sellepärast et lennutee ka, eh, lennutee tuli eh, pärast nende maja, mitte vastupidi lennukimüra negatiivsed mõjud lähevad sotsiaalkindlustussüsteemidele väga kalliks maksma ja kui me räägime siin praegu äh, tuludest ja kuludest, me teame seda, et lennukimüra äh, teeb inimesed haigeks. Äh, sajad tuhanded inimesed kannatavad kõrgvererõhu tõve all näiteks ja minu meelest komisjon, kui nad hakkavad määrust sellele alusele looma, selle arvesse võtma. ja sellisel juhul meie toetaksime, et asi jääks ikkagi direktiivi tasandile, mitte määruse taha. härra Baldwin, teil on nüüd lõpuks ka kaks minutit suur tänu! jällegi väga oluline <laughs> arutelu. ma lühidalt äh, vastaksin härra Lightfriedile, ma kuulasin väga et-, pidevalt seda, mida te rääkisite äh, seoses oma reservatsioonidega komisjoni ettepanekute osas, te ütlesite, et me oleme liiga entusiastlikud ja et äh, väga raske on seda äh, ellu viia. täna ma olen siin selleks, et ära kuulata teie seisukohad ja võtan arvesse selle, mm, mida te täna olete välja toonud. ma üritaksin ka selgitada meie seisukohti. nüüd see äh, lennukid, mis marginaalselt vastavad nõuetele. komisjon ei võta endale mitte mingisugust otsustamispädevust. see ettepanek peab vastama IKO standarditele selle meetme kasutamine äh, tegelikult on Euroopas suhteliselt äh, kulutõhusaks kujunenud tava täna, tänaseni, aga me üritame sellist vahendit äh, välja töötada, mida saaksid kasutada ettevõtted, kui nad piiratud, piirangutele lähevad ma ei too siia mingi, ma ei saa tuua ühtegi konkreetset arvu selle kohta, mida see tähendab lennukitele, sellepärast et see otsustab, et kui palju lennukeid sellest on mõjutatud, sest see oleneb sellest, kas lennujaamad valivad selle valiku või ei. ja nüüd see peamine küsimus sellel arutelul, et komisjon äh, siin mängib ülemust äh, ja otsustab ülejäänud Euroopa eest asjad ära, ma tahaksin rõhutada ja rõhutan sada tuhat miljon korda, et see ei ole meie eesmärk härra Kaale, te esitasite oma küsimuse väga õigesti, nimelt kes siis äh, äh, tegelikult maa peal selle võitluse võidab, jah, juriidilised äh, huvid on erinevad. kas see asi viiakse siis tagasi komisjoni juurde ja komisjon siis äh, kõrgema väena otsustab, mis asi, äh, kuidas see asi läheb, ei ainus võimalus, kus komisjon otsustab, on see, kui keegi viitab sellele, et direktiivi sätteid ei ole keegi kasutanud, ehk teisisõnu ei, äh, määrus, Duché. kas äh, õigete inimestega on nõu peetud ja nii edasi ja siis keegi küsis, mis on kõige kulutõhusam lahenemine, meie ei pea otsustama, et kas see otsus, mis langetatakse kulutõhusa lähenemise puhul, on õige või ei. Äh, kohalikul tasandil tuleb otsustada, milline on see mm, tasakaal ja nemad otsustavad, kas selline kulutõusu analüüs tehakse. kui äh, kohalikul tasandil öeldakse, et neid kulutõhusus ei huvita, siis see on protsessi mõttes äh, problemaatiline, aga mitte otsuse langetamisel. härra Grosch, teie tahaksite, et komisjon ütleks, mis on äh, müre ja majanduskasvu vaheline tasakaal, ausalt öeldes komisjon ei kavatse sellist otsust langetada ilmselt me kõik paneksime kursori kuhugi mujale sellel skaalal. nii et öö, äh, otsustuslangetusprotsess on see, mis öö, äh, õige valikuni meid viib ja ma loodan, et see menetlus, mida järgitakse, leiab meie kõikide heakskiidu ja sellepärast ongi veel vaja määrust, mitte direktiivi, selleks et see protsess, mis kasutatakse Euroopas, oleks ühtne kõigi jaoks. suur tänu! suur tänu, härra Baldwin! lubage mul tänada mitte ainult äh, viimase paneeli kolme eksperti, vaid äh, tänaksin kõiki eksperte, kes meie poole on täna pärastlõunal pöördunud. suur tänu ka rahvasaadikud äh, selle eest, et olite nii distsiplineeritud, tegite oma küsimustega lühidalt ja suutsime ajakavast kinni pidada. ma tahaksin tänada ka meie raportööre tehtud töö eest ja variraportööre muid küsimusi mul ei ole teiega arutada komisjoni istungi raames, vähemalt keegi ei ole mind nendest teavitanud. ja seega ainus, mis üle jääb öelda, on see, et järgmine kohtumine toimub Brüsselis kolmekümnendal mail esimees ütleb esmaspäeval, aga see on tegelikult kolmapäev. lubage mul tänada ka saali korrapidajaid täna sellepärast et saali korrapidajad pidid täna siin pidevalt edasi-tagasi jooksma, nimekirju, nimesilte vahetama, nii et äh, härra esimees ei täna lahkesti mitte ainult tõlke nagu ikka, vaid tänab ka saali korrapidajaid ja sellega see istung nüüd on läbi.